okay, everybody, if you could take your... kui kõik nüüd läheks oma kohtadele, siis äh, alustame oma tänase koosolekuga. samal ajal, kui te oma kohtadele lähete, püüame vastu võtta päevakorra, teen ettepaneku, et lükkame esimehe teadaanded edasi homsesse, nii et me ei raiska siin Euroopa Keskpanga presidendi aega kas välja arvatud siis see muudatus on päevakord heaks kiidetud, ma ei näe, et keegi vastu väidaks. meil on palju eelnevate koosolekute protokolle vaja heaks kiita. ma saan siit päevakorrast neid ette lugeda. ma pean ütlema, et äh, prot-, protokollid on siin ainult inglise keeles. ja kuivõrd see on meil täna aasta viimane koosolek, siis on oluline, et me tänasesse päevakorda sisse viiksime nii paljud protokollid kui võimalik neist kahekümne kahest kohtumisest, mis meil olnud on, võib-olla need teised tõlk-, tõlked äh, on, äh, need tõlked on järgnevatel päevadel kättesaadavad ka meie internetileheküljel, kuid praegu ma palun siis teile heaks kiita teise juuli, kümnenda septembri, kahekümne neljanda septembri, kahekümne kuuenda septembri, kümnenda oktoobri, viieteistkümnenda oktoobri, kahekümne teise oktoobri, kaheteistkümnenda novembri, viieteistkümnenda novembri ja üheksateistkümnenda novembri protokollid. loomulikult olete te kõik neid äh, ka juba näinud, keegi vastu ei väida midagi, siis väga hea, siis jätame juhataja teadaanded vahele ja mul on väga hea meel tervitada siin uuesti veel kord Mario Draghi, kes on meil siin sagedane külaline. kümne minuti jooksul on tal võimalik teha oma sissejuhatav sõnavõtt, siis on meil küsimuste-vastuste voor ja me järgime siin uut formaati, kus äh, iga iga vooru kohta on viie minuti küsimus ette nähtud ja kui te seda ära ei kasuta, siis te võimate veel seda hiljem kasutada kui teil on muidugi ainult kolmkümmend sekundit, siis äh, on teil võimalik teha veel ainult lühike märkus ja mitte pikki küsimusi hakata esitama. me oleme seda formaati enne kasutanud ja see on üsna hästi töötanud majandusdialoogi kohtumiste puhul, nii et äh, vaatame, kas me saame tänu sellele formaadile rohkem infot kätte Mario Draagilt. nii et annan nüüd siis sõna Mario Draagile, kümme minutit, palun suur tänu, lugupeetud äh, esinaine, austatud äh, majanduskomisjoni liikmed. mul on äh, rõõm olla taas siin parlamendis teie komisjonis, et vahetada teiega kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal veel viimast korda arvamusi. tegemist ei ole olnud kerge aastaga tegemist on olnud äh, aastaga, mil liikmesriikide äh, euroala sidemed on proovile pandud. samuti on olnud tegemist aastaga, kus majandus- ja rahaliidu äh, pikaajalised visioonid said sõnastatud. tegemist on aastaga, mil see visioon on hakanud praktikasse rakenduma, meil on toimunud Euroopa juhtimise haldusfoorumid ja aasta lõpeb positiivse no, noodiga, meil on plaanis pikaajaline visioon, valitsused, Euroopa institutsioonid on ennetavalt astunud samme tõelise rahaliidu suunas ja majandusrahaliidu suunas ja ECOFIN otsustas hiljuti luua ühtse järelevalvemehhanismi e SSM-i ja tahaksin avaldada tunnustust teie komisjonile, et teie SSM-i kohta väga kiiresti oma seisukoha vastu võtsite ja toetasite selle ambitsioonikat Euroopa-meelset lähenemist. see näitab selgelt, et Euroopa institutsioonid on valmis otsusekindlalt ja kiirelt tegutsema selleks, et Euroopa rahaliit ometi lõpule viia. see näitab selgelt, et euroala liikmesriigid on valmis Äh, loobuma äh, suveräänsusest äh, märkimisväärsel määral, kui tingimused seda nõuavad. astuti kvaliteetseid samme Euroopa Rahaliidu suunas nende sammudega. SSM-i loomusega, loomisega muutub meie praeguste väljakutsete lahendamise protsess ja SSM aitab pangandussektoris tekitada täiendavat usaldust kogu euroalal. see aitab kergendada pankadevahelist raha laenamist, piiriülest krediidivoogude liikumist ja see kõik aitab kaasa majanduse hoogustamisele. pankade rekapitaliseerimine Euroopa stabiliseerimismehhanismiga ja ühtne äh, pankade äh, kriisi, pangakriiside lahendamise mehhanismi, need kõik elemendid aitavad meil meie ees olevaid probleemküsimusi lahendada. ma loodan, et seadusandlik protsess kulgeb nüüd kiiresti ja pärast asjakohaste õigusaktide vastuvõtmist alustab Euroopa Keskpank ettevalmistustööd, nii et SSM saaks jõustuda õigusloojate poolt ette nähtud ajal. oma sissejuhatavas sõnavõtus tahaksin ma kõigepealt rääkida lühidalt majanduse ja rahanduse olukorrast, siis rääkida paari sõnuga rahanduspoliitikast ja finantsjärelevalvest. ja lõpetuseks räägiksin paari sõnaga kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta prioriteetidest ühisest pikaajalisest Euroopa Majandus- ja Rahaliidu visioonist. pärast meie viimast kohtumist on Euroopa Keskpank jätnud intressimäärad, võtmeintressimäärad muutumata ja praegusel hetkel on meie refinantseerimisraha null koma seitsekümmend viis protsenti ja, ja deposi-, deposiidi äh, määr on null protsenti ja marginaalse laenu äh, vahendi määr, äh, intressimäär üks koma viis kakskümmend protsenti. mittestandardsete rahapoliitiliste puhul otsustati refinantseerimisoperatsioone jätkata vähemalt kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juulikuuni mis puudutab majandustegemist keskpikas perspektiivis, äh, siis äh, majandustegevus äh, on endiselt problemaatiline, majandustegevus on vähenenud kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal teisel ja kolmandal kvartalil ja neljandal kvartali prognoosid räägivad samuti üsna kehvast olukorrast, hoolimata sellest, et mõningad näitajad on stabiliseerunud ja finantsturud suhtuvad praegu arengusse positiivsemalt. sisenõudlust äh, surub alla äh, tarbimise vähesus äh, ja panga, usalduse puudumine panganduse ärisektorisse ja investeerimisvahendite puudulikkusest on see samuti tingitud ja tõenäoliselt majandus jääb äh, kehva seisu ka järgmisel aastal, kuid aasta järgmisel aast-, järgmise aasta teisel poolel hakkavad asjad vaikselt paremuse suunas liikuma, äh, ülemaailmse nõudluse suurenemine äh, ja paindlik rahapoliitika, samuti usalduse suurendamine finantsturgudesse aitaksid olukorda parandada ja kõik need meetmed tõenäoliselt aitavad ka mõjutada investeerimisotsuseid. iga-aastane inflatsioon euroalal on olnud ähm, madal, kahelt koma viielt protsendilt äh, kahe koma kahe protsendini langes see äh, novembrikuuks, oktoobrist äh, inflatsioon tõenäoliselt alaneb veelgi. see peaks aga meie tulusid toetama Äh, siis hinnaarengud on tasakaalustatud, inflatsiooniprognoosid e- euroalal on kooskõlas meie prognoosidega ja need on allpool kahe protsendi, kuid kahe protsendi piiri ääres. meie rahandusanalüüs äh, on kooskõlas hinnastabiilsusega ja kui me vaatame mitmete kuude arenguid, siis ähm, äh, rahandus laienemis, monetary expansion äh, teema ja tempo on olnud äh, vaikne ja, ja samuti ei ole väga palju laenuliikumist, krediidivahendid on vähenenud paljudes euroala osades. see äh, on tingitud ähm, pankade ja eriettevõtete ähm, bilansi olukorrast ja praegusest majanduslangusest üldisemalt. nüüd siis paari sõnaga rahanduspoliitikast ja finantsjärelevalvest. arutelud, äh, mis viisid äh, SSM-i loomiseni, on äh, tõstatanud mitmesuguseid küsimusi ja selle kohta, kuidas rahanduspoliitikaga seotud vastutuse küsimus ja järelevalve küsimus lahus hoida. viimastel aastatel on väga paljudel keskpankadel olnud ka järelevalve roll ja seda põhjendatult. neliteist seitsmeteistkümnest liikmesriigi keskpangast euroalal on täitnud ka järelevalvega seotud ülesandeid ning nii teevad ka väga paljud keskpangad mujal maailmas. tõesti ülemaailmne majanduskriis, rahanduskriis on üldiselt tekitanud tihedamaid sidemeid keskpankade ja finantsjärelevalve vahel, võtame siin näiteks Inglismaa keskpangade Bank of England, kes õige pea hakkab täitma järelevalveülesandeid, mis ennem olid äh, määratud finantsteenuste äh, ametile, Financial Service Authority'le ja Ameerika Ühendriikides äh, on samuti toimunud sarnaseid arenguid. kõik see näitab, et rahanduspoliitika ja finantsjärelevalve sidemed on kriisiolukorras väga olulised ja see pole sugugi mitte juhuslik, et ajalooliselt esimesed keskpangad olid äh, ka äripankade äh, järelevalvajateks. Euroopa Keskpank on loonud äh, juhtnöörid ja töötava eeskirjad selle kohta, kuidas tagada rahapoliitika ja finantsjärelevalve lahus hoidmine piisaval määral. ma räägiksin teile täpsemalt. Euroopa Keskpanga osalus finantsjärelevalves ei mõjuta äh, meie esmast ülesannet tagada hinnastabiilsust ja meil on see, see eesmärk on meile määratud meie põhikirjaga äh, ning meie ülesanne on hoida inflatsioonimäär äh, kahest protsendist allpool, kuid selle lähedal. järelevalve kogu moodustab kõige olulisema osa finantsjärelevalvesüsteemist ja see hõlmab geogra-, võib hõlmata geograafilist ala, mis on mõnevõrra suurem kui euroala, kui me loodame, et liikmesriigid, kes praegu ei ole euroala liikmesriigid, otsustavad SSM-iga liituda. kolmandaks, rahapoliitika ja finantsjärelevalve lahus hoidmine äh, kujuneb äh, sõltumatuks analüüsiks ja poliitiliste vahendite soovitamiseks äh, mõlema äh, funktsiooni jaoks ja tugev juhtimine on siin väga tähtsal kohal, meie paneme paika omalt poolt siseprotseduurid, mis tagavad nende funktsioonide selge lahus hoidmise. lähtume seejuures rahvusvahelistest headest tavadest. hoides need kaks funktsiooni täielikult lahus, täidame me olulist ülesannet, kuid selge on see, et äh, mida tugevam on järelevalve, seda lihtsam on äh, rahapoliitiline äh, tegevus. toon teile paar näidet selle kohta. kui puudub finantsstabiilsus, kasutatakse rahapoliitilisi vahendeid, intressimäärasid ja nii edasi, kuid osa seal nende jõust läheb kaduma tõhus järelevalve aitab kaasa stabiilse finantssüsteemi tagamisele ning aitab äh, rahapoliitikat sujuvalt rakendada. teiseks, tõhus finantsjärelevalve äh, aitab äh, leverage'i võimendamise ja krediidi tasakaalustamisele kaasa ja makromajanduslik tasakaal sõltub samuti ähm, järelevalvest. makromajanduslik tasakaal äh, on omakorda seotud hinna äh, stabiilsusega, rahapoliitika on suunatud äh, hinnastabiilsuse tagamisele, et tekitada usaldust turgudesse ja see aitab ka avalikkuse ostujõudu hoida püsivana ja mis on vajalik stabiilse finantsturu tagamiseks. meie oleme kõiki neid küsimusi lahanud põhjalikult koos liikmesriikide keskpankadega. oleme valmis alustama ametlikke ettevalmistustöid kohe, kui õiguslik raamistik on vastu võetud. ja nüüd siis teine teema meie tänase arvamuste vahetuse jaoks. tõeline majandus- ja rahaliit. selle aasta kevadel pärast äh, raskeid äh, majanduslikke ja finantsvaldkonna väljakutseid, selgus, et euroalal on vaja äh, ühtset äh, pikaajalist Euroopa Rahaliidu visiooni ja aprillikuisel kuulamisel kuu rääkisime me sellest visioonist, nendest plaanidest. pärast seda, kui siin komisjonis oleme juba rääkinud fiskaalkokkuleppest ja majanduskasvu kokkuleppest pandi paika plaanid tulevikuks ja neid täpsustati riigipeade ja valitsusjuhtide tasandil. pärast seda on toimunud päris palju. juuni ülemkogu oli väga oluline verstapost kogu meie protsessis. institutsioonilised muutused, mida me ei oleks osanud aasta tagasi ettegi kujutada, on nüüd olnud Euroopa Liidu poliitilises päevakorras ja mõningad protsessid on juba jõudnud lõppjärku. SSM on äh, üks äh, suurepärane näide sellest poliitilisest arengust. eelmisel nädalal Euroopa Ülemkogul otsustati järgmiste sammude üle Euroopa Majandus- ja Rahaliidu lõpuleviimisel struktuurireformid ja konkurentsivõimega seotud väljakutsed on väga olulised ja need kajastuvad ka Ülemkogu järeldustes. Euroopa Keskpanga perspektiivist on kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal kaks peamist prioriteeti. kõigepealt me peaksime parandama majandusliidu toimimist Äh, liigsed kõrvalekalded äh, euroalal on äh, Euroopa Rahaliidu muutnud ebastabiilseks ja seda ei tohi lasta jälle tekkida. Äh, korrigeerimised on, äh, korrigeerimisega on alustatud äh, ja eksport, kaupade ja teenuste eksport on kasvanud kaks, kahekümne seitsme protsendi võrra mahuliselt Hispaanias alates kahe tuhande üheksandast aastast, neljateistkümne protsendi võrra Iirimaal, kahekümne kahe protsendi võrra Portugalis ja kahekümne ühe protsendi võrra Itaalias. Need neli riiki Äh, on saavutanud äh, mõndagi ka äh, oma tööjõukulude osas suhtelises plaanis. majanduslikud reformid kannavad vilja, hoolimata sellest, et iga tavakodaniku jaoks on neil ka oma hind. aga reformid liiguvad õiges suunas ja valitsused ei tohiks pille nurka visata. kuidas saab Euroopa tasand seda protsessi omalt poolt veelgi rohkem toetada? reformikokkulepped euroala liikmesriikide ja Euroopa institutsioonide vahel on üks võimalus selleks kui sinna juurde lisada ka veel hoolikalt kujundatud raamistik sihipärase ja ajutise finantstoetuse andmiseks on võimalik struktuurilisi reforme veelgi tugevdada ja konkurentsivõimet suurendada. Äh, ideaalolukorras reformikokkulepped äh, keskenduksid riikidele, kelle konkurentsivõimel on kõige suuremad väljakutsed, äh, struktuurilised kitsaskohad konkurentsivõime arengus peaksid leidma lahenduse nende toetusmeetmete abil ja seega luuakse selge seos reformide ja konkurentsivõime taastamise vahel, mis on oluline majanduskasvu ja töökohtade loomise seisukohast toote ja tööjõuturu äh, sujuv toimimine on majanduskasvu ja töökohtade loomise eeltingimuseks Euroopa Majandus- ja Rahandusliidus, seetõttu ma tervitan seda, et Euroopa Komisjon järgmisel aastal alustab äh, nii toote kui äh, tööjõuturgude süstemaatilist seiret euroala liikmesriikide peavad saama ülevaate sellest, kas need turud äh, on valmis Euroopa Rahandusliidus äh, osalemiseks täiel määral, toote- ja tööjõuturud peavad olema paindlikud, äh, suutma kohaneda muutuva maailma keskkonnaga ja tagama kõrge tööhõive kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta teiseks prioriteediks Euroopa Keskpanga seisukohast on äh, finantsliidu lõpuleviimine ja ühtse äh, pangakriisi lahendamise mehhanismi loomine. Äh, selle eesmärgiks on mitteelujõuliste pankade puhul pangandustegevus korrapäraselt lõpetada nii, et finantsstabiilsus ei kannataks selle all see, selle tulemusena pangad võivad läbi kukkuda nii-öelda äh, niisiis äh, majandusliidus äh, konkurentsivõime tekitamine, toimiv toote- ja tööjõuturg ja ühise panganduskriiside lahendamise raamistiku loomine on meie jaoks väga olulised eesmärgid kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal majandus- ja rahanduskomisjon on alati Euroopa tasandi lahendusi toetanud finants- ja majandusjuhtimise küsimuses ja ma olen veendunud, et teie roll nende eesmärkide saavutamisel on väga oluline. Te aitate vastu võtta meile olulisi seadusandlikke ettepanekuid, suur tänu teie tähelepanu eest, olen valmis vastama küsimustele, aitäh! Thank you very much! Right, well we now suur tänu! nüüd läheme edasi küsimuste-vastuste vooruga. ma tean, et Marju peab siit lahkuma viis kolmkümmend, nii et äh, palun äh, olge ajaga säästlikud, äh, kellelgi ei ole rohkem kui viis minutit, see käib ka koordinaatorite kohta ja kui teie küsimused on liiga pikad, siis ma pean presidendi katkestama, kui ta vastama hakkab. kõigepealt professor Arpo, Rahvapartei suur tänu, proua esinaine, härra Draghi. tänan veel kord teid äh, siia tulemast ja olen nõus teiega selles osas, et meil oli raske aasta, aga me tegime väga olulisi äh, samme. finantsstabiilsus on väga oluline ja Eurotsooni rahapoliitika ei ole reageerinud äh, sellele nii, nagu peaks Hispaanias on nüüd äh, selliseid äh, indikaatoreid, mis näitavad, et asjad liiguvad õiges suunas, tootlikkus on äh, kasvanud ja ka teie ütlesite, et tööjõukulud on vähenenud. Te tõstsite esile, et alates kahe tuhande üheksandast aastast on eksport kasvanud kakskümmend seitse protsenti hargmaised ettevõtted investeerivad Hispaaniasse, nemad ei sõltu krediidist Hispaania-siseselt, aga probleemiks on VKE-d, mis on majanduse mootoriks ja nemad sõltuvad sisemaistest äh, laenudest ja see turg on praktiliselt täielikult kokku kuivanud, meil on suured äh, raskused, VKE-d äh, ei saa luua töökohti, kui nad ei saa krediiti. ettevõtete rahastamine äh, sõltub järjest enam ettevõtte asukohast, mitte majanduslikust olukorrast ja see tuleb kahjuks siseturule ja ettevõtte tootlikkusele. ja minu küsimus nüüd äh, teile on, et mida oleks võimalik teha rahapoliitikas, et lahendada selliseid olukordi, olukorda parandada? Well, indeed things are progr-. jah Hispaanias ja ka teistes äh, probleemsetes riikides on asjad liikumas edasi nendes valdkondades, mida te mainisite ja krediidivool on ähm, tõesti praegu tagasihoidlik ja praegu me oleme pool triljonit eurot süstinud süsteemi, aga sellel rahal on raske jõuda majandusse. krediidi arengus on kaks poolt, näiteks pakkumine ja me oleme vältinud äh, kahe rahasüstiga kõige hullemaid äh, stsenaariumeid, äh, vältinud pankade kokkukukkumist, aga me oleme ka laiendanud tagatisvõrgustikku ja näiteks Hispaania pankadel on olnud hea juurdepääs rahastamisele aga puudu on ka nõudlusest, sest investeeringuid on vähe, tarbimist on vähe ja seetõttu on krediidivool äh, endiselt äh, tagasihoidlik ja mida oleks võimalik nüüd äh, Keskpangal teha? meil oleks võimalik pakkuda eraldi ähm, krediiditagatisi ja me oleme teinud endast parima et ähm, suunata likviidsed krediidid majandusse, sest kui pangad äh, laenavad, siis äh, see laen saab olla tagatiseks EKP-st äh, uue raha laenamisel. nii et meil on lisaks sellele raske veel midagi teha. meil ähm, on vaja analüüsida ka, kuidas nõudluse pool areneb. aga ma olen siiski äh, kindel, et kui vaadata praegust rahapoliitikat, siis selle positiivsed mõjud jõuavad siiski majandusse ja EKP ennustused näevad ette majanduslikku taastumist käesoleva aasta teises pooles. ja nüüd Elisa Ferreira sotsialistide demokraatide nimel, palun suur tänu, härra Draghi, et te siia pärastlõunal meie juurde tulite. ma tahaksin kõigepealt tänada teid äh, tehtu eest ja nägemuse toomise eest majandus- ja rahaliitu ja tahaksin tänada teid ka spekulaatorite vastase tegevuse eest. kui ühisvaluuta oleks läbi kukkunud, siis me oleksime küll väga halvas olukorras aga mis puudutab nüüd teie nägemust ja lähenemist reaalmajandusele, selle arengut, siis tahaksin öelda, et Eurotsoon on praegu majanduslanguses, kakskümmend viis miljonit inimest on ilma tööta. riigi võlad kasvavad teie programmi sihtriikides ma arvan, et äh, nüüd tuleks äh, edasi liikuda loogiliselt ja objektiivselt, et olukorda lahendada. kui majandus nõrgeneb, siis me peame nõrgendama ka säästumeetmeid, mida me oleme majandusele peale surunud, muidu me saku, satume negatiivsesse nõiaringi. Portugalis on praegu tõsine deflatsioonirisk. ja arvestades seda, tahaksin ma teilt küsida, et kas EKP programmi sihtriikide kantav koormus oleks võimalik jagada ära ka teiste riikide vahel, kas see ei oleks mitte õiglane, arvestades ka seda, et ähm, EKP kasum tuleks äh, jagada nendele riikidele, kus see pärit on? suur tänu! kõigepealt äh, tänan teid heade sõnade eest, aga mis puudutab konkreetset äh, küsimust, siis fiskaalkokkulepe, majanduskasvu kokkulepe, kui neid äh, esimest korda siin mainiti, siis äh, jah, tuleb mainida, et see toimus EKONi äh, komisjonis ja pean tänama teid nende viljakate terminite eest ja meil on vaja fiskaalkohandumist, see ei ole toimunud ilma õigustuseta, me oleme saavutanud tõsiseid äh, edusamme ja kui me siinkohal astuksime sammu tagasi, siis äh, sellega me teeksime kahju usaldusväärsusele, mida me praegu oleme üles ehitanud ja me peaksime otsast peale alustama, nii et tegemist oleks tõesti lõputu äh, protsessiga. EKP on arvamusel, et me peame silmas pidama pikka perspektiivi, peame liikuma edasi valitud äh, teel igasugune kõhklemine on äh, kontraproduktiivne, see toob endaga kaasa kõrgemad intressimäärad ja negatiivne tsükkel käivituks uuesti. kõik. Elisa, jah. Thank you, Mr Draghi, I will speak in english to make it quicker. Silvi Kile, palun Elisa Ferreira jätkab siiski. keegi ei äh, räägigi sellest, et me peaksime poliitika tagasi pöördama, pöörama, me lihtsalt räägime sellest, et praeguse säästupoliitika kulud on liiga äh, suured kuuene pakett lubab meile ka pehmemat kohandumist, kasutagem seda ära selle asemel, et säästa sada kolmkümmend miljardit eurot, on meil võimalik saja, sama aja jooksul vähendada kaheksakümmend miljardit eurot. me järgiksime siiski äh, reegleid, aga me aeglustaksime seda tempot, sellepärast et äh, kõik kalkulatsioonid äh, näitavad, et me liigume praegu sellises suunas, kus inimesed seda valitud retsepti ei usalda ma ei räägi distsipliini unustamisest ja tagasipöördumisest, vaid ma lihtsalt äh, räägin äh, tulemuste poole aeglasemalt liikumisest. vastan sellele kiiresti. kui teil olid suured äh, puudujäägid, siis teil ei olnud ka majanduskasvu ja teiseks, mis puudutab keskpanga kasumit siis e-, keskpank jagab oma kasumit lähtuvalt liikmesriikidest äh, keskpank ise ei jaga seda kasumit, vaid äh, liikmespangad äh, annavad kasumi edasi oma riigi valitsustele, kes otsustavad omakorda, mida selle kasumiga teha. suur tänu ja nüüd Alde nimel Silvi Kulard, palun. president tere päevast, härra president, tahtsin teile esitada ühe küsimuse, mis puudutab demokraatia aspekte, mis olid ka nõukogu juhistes mis avaldati juunikuus ja mis on härra Rompuy dokumendis olulisel kohal. ma ei leidnud sealt seda impulssi, mida teie püüate anda Keskpangale, ma lihtsalt äh, arv-, tahtsin küsida, kas te olete samamoodi pettunud nagu minagi, sest tegemist ei ole öö, ähm, mingisuguse tähtsusetu punktiga, et äh, tavaliselt dokumenti lõppu lisatakse paar sõna demokraatia kohta, kuid minu meelest peaksime asjad siiski õigesse korda panema. ma olen väga mures selle pärast, kuidas neid lepinguid kasutatakse. ma arvan, et see, mida meil on vaja, on poliitika, mille üle otsustatakse ühiselt, äh, mis hõlmavad demokraatlikke protsesse ja mis kaasavad kõiki te, te, te, see äh, kohv siin, härra president, mina parem seda ei jooks. need eh, lepingud, mida eh, ülemkogu välja pakub, on minu meelest eh, Euroopa Liidu meetodi vastased, aitäh. Critical moment, coffee's just arrived. üks hetk, kohv just saabus. I, I, uh, well, you know, in one sense kõik need on olnud sammud edasi. ma arvan, et juuni ülemkogu oli üks samm edasi euro taaskäivitamisel ja rahaliidu kindlustamisel. samas olen täiesti nõus teiega, et see protsess peab käima käsikäes demokraatliku legitimiseerimisega ja koostöös Euroopa Parlamendiga. kas Silvi soovib tagasi tulevale oma küsimuse juurde? ei, äh, aitäh, sain kõik oma vastuse juba kätte nüüd äh, palun kolleeg Epping, et see erinev. aitäh, äh, härra president. vastavalt äh, meediale on Bundesbanki advokaadid leidnud, et plaanid pangaliidu jaoks ei tugine piisavale juriidilisele alusele, samuti on nad pisut ähmased, mis puudutavad uut järelevalvepädevust ja komiteed mis äh, on vahendajaks äh, järelevalvajate, järelevalvatajate vahel. mina toetan seda vaadet ja äh, ma tahaksin teada, milline on teie reaktsioon, aitäh! suur tänu! protseduuriline alus Äh, Bundespanga advokaadid on väga head, kuid samas on meil ülemkogu ja komisjoni ja, ja ka keskpanga advokaadid ja kõik nemad näevad erinevaid nüansse ja nemad on näidanud rohelist tuld selle SSM-i äh, õiguslikule alusele. mis puudutab sisulist külge, siis me peame kõik meeles pidama, et keskpank on siin passiivses rollis me ei loo siin midagi, vaid meie õiguslik arvamus tugines teiste õiguslikele arvamustele. me oleme siin passiivses rollis, meie siin võtame ainult vastu. meie hinnang on see, et vähemalt majanduslikust vaatepunktist ja halduslikust ja õiguslikust vaatepunktist on kogu see kontseptsioon üsnagi tugevale alusel põhinev ja me saame õigeaegselt selle mehhanismi ka paika seada, aitäh. kas tööks soovib tagasi tulla oma küsimuse juurde? ei, kui mitte, siis äh, nüüd äh, palun roheliste nimel härra Lambert. Eh, härra president, tere tulemast tagasi Brüsselisse. see on vist teie jaoks juba teiseks koduks kujunenud. kaks kiiret küsimust, mis puudutab SSM-i, siis üks põhilisi eh, murepunkte selle parlamendi jaoks siin on eh, see, et järelevalve oleks Eurotsoonis ühtne, et see oleks ainult ühe mängijaga ehk keskpangaga. me teame, et Mm, äh, põhiline järelevalve roll läheb riiklikele järelevalveametitele, kuid äh, keskpangale jääb siiski äh, lõplik vastutus iga panga eest, mis ta soovib. kas ma arvan, et meil on siin selge eesmärk, ühtne eesmärk Äh, säilitada ühtne pangaliit ja teine küsimus, mis puudutab Keskpanga rolli, ma ilmselt tean juba, mis te vastate. Mark Carney ja teised on öelnud, et võib-olla inflatsiooni eesmärkide järgimine ainult ei ole ainus viis, kuidas Keskpank peaks käituma ja võib-olla meil on vaja ka tööhõivet või majanduskasvu puudutavaid eesmärke, ma tahaksin teie kommentaare kuulda selle kohta, ehkki ma ilmselt juba tean, mida te ütlete aitäh, mis puudutab esimest punkti, siis ma olen teiega täiesti nõus. see samm peab tagama ühe pangandussüsteemi, nii et keskpank valvab kõikide pankade üle eurotsoonis, kuid see, kuidas see järelevalve toimima hakkab, on erinev sõltuvalt pankade suurusest ja need arvud, mis leppes välja toodi, vastavad umbes saja, kolmesaja viiekümnele pangale, mis on siis otsese järelevalvel ja kõik ülejäänud on kaudse järelevalvel. me oleme endiselt veel kaugel öö, öö, sellest, mida me saavutada tahame. loomulikult on äh, riiklik järelevalve nii äh, otseselt kui kaudselt toimiv, kuid konkreetsetel juhtudel on see, et äh, järelevalve intensiivsus muutub üha tugevamaks selle keskmes, kus pangad on kõige suuremad ja vastupidi, Äh, riikliku järelevalveameti roll on veel suu-, üha suurem, mida väiksemad on pangad. kõik riiklikud järelevalveametid on samuti allutatud vastavatele standarditele ja määrustele ühtsete reeglite raamatus ja meie üheks eesmärgiks on seda võimalikult äh, hästi jõustada. nii et keskpank äh, säilitab äh, oma pädevuse äh, tuua iga pank oma otsese järelevalve alla ning keskpangal on ka pädevus äh, nõuda igasugust informatsiooni. ma olen, ma lugesin täna paari artiklit ajalehtedest, mis ütlesid, et uus süsteem võib luua killustatud pangandussüsteemi. ei, ma ei arva seda teine küsimus, mis siin esitati. ma äh, mõistan, äh, mida te, millele te viitate, kui te siin härra Kaarnit mainisite, kuid äh, tuletame meelde, et tema räägib teistsuguses institutsioonilises raamustikus, kus on rohkem kui üks mandaat, mis puudutavad ka tööhõivet ja majanduskasvu. nii et see on sama teema äh, variatsioon. Äh, ja siin on tegemist keskpangaga, kus on äh, mandaadis mitu eesmärki. kas sa soovid tagasi tulla küsimusele? jah, esimene küsimus veel. kas te arvate, et on olemas risk, et pangad võivad püüda vältida seda kolmekümne miljardi piiri, mis on leppes välja toodud, kas te olete selle pärast üldse mures või mitte? ei, ei ole sest kui te vaatate, siis praegu pangad ei pääse sellest piirist, ehk siis riiklikud järelevalveametid valvavad kõiki panku, olgu siis need selle piiri raames või mitte, see kõik ei muutu, sellepärast et me läheme teistsuguse järelevalvesüsteemi alla. pank paraku valvatakse ikkagi samamoodi täielikult järele. aitäh nüüd kuue nimel, Marisa Matias. suur tänu, härra Draghi. aitäh, et täna siin meiega olete kas teil on ikka kõrvaklapid peas? jah, aitäh, <laughs> härra Draghi, et te taas meiega siin olete. ma tahaksin teile esitada mõned küsimused. tõepoolest, teie kõnedes on alati üks läbiv punane joon, olgu olukord milline tahes alati on puudust solidaarsusest. Te rääkisite Pangandusliidu puhul ainult headest punktidest, kuid kui kui see süsteem läbi kukub, siis igaüks peab jälle iseenda eest vastutama. teiseks, pankade päästmine, te ütlesite, et see töötab hästi, kuid pääste plaanid äh, lähevad alati, kangelduvad alati oma eesmärkidest kõrvale ja me ei saa öelda, et tegemist on edukate plaanidega, kui see niimoodi ei ole, nii et te toote siin lihtsalt sisse uusi muutujaid, mis ei lahenda võlakriisi. ja tõepoolest on meil olnud siin ka eh, ekspordiprobleemid, kuid see on ka seotud teiste faktoritega, eriti just Brasiilia äh, oluline roll ja see on seotud ka äh, tööpuuduse suure kasvuga. kuivõrd defitsiit ja riigivõlg üha kasvavad, ütelge palun kolleegile, et tuleks natukene vaiksemaks, vaiksemalt rääkida, me ei kuule tõlget. Too loud in here uh, okay. and we can't hear the tundub, et äh, mikrofonid on siin liiga valjult äh, seadistatud, me ei kuule tõlget, vabandust, äh, Marissa. mõnikord on jah keeruline. jah, ma alustan otsast peale. ma püüan siis mitte nii kõvasti rääkida ma ütlesin, et mul on hea meel, et te siin olete, härra president, kuid äh, tahaksin siiski saada vastuseid mõningatele küsimustele. esimene küsimus, mis on täiesti ilmselge, on see, et kõikides küsimustes, rasketes lahendamist nõudvates küsimustes So, first... Äh, kõneleja jätkab inglise keeles ma loodan, et äh, nüüd kõik töötab, ma tahtsin äh, teid tänada siin olemise eest täna, kuid ma tahtsin teie käest äh, siiski saada vastuseid mõningatele küsimustele, sest kõik need teemad, millest te siin räägite, hõlmavad ühte dimensiooni, kus Euroopa Liit ei toimi piisavalt hästi ja tegemist on solidaarsusega. see puudutab ka pangaliitu, sest üks teema, mida te siin ei puudutanud, on see, et kui süsteem läbi kukub, siis ei ole mingisugust solidaarsust selles mehhanismis ja igaüks on äh, iseenda eest vastutav. teine puudutab äh, päästeplaane. härra Draghi, te tulete alati siia ja ütlete, et päästeplaanid on olnud edukad, kuid see ei ole nii. peamised äh, muud kattujad, defitsiit ja riigivõlg on täiesti kontrolli alt väljunud ja see on ka edaspidi niimoodi, nii et milline on teie lahendus, kas iga kord, kui need, kas need muutujad, mis peaksid olema päästeplaanide keskmes, ei ole seda, siis kas te keskendute hoopis teistele küsimustele nagu ekspordile, te teate, et kaubandusbilanss on tege-, on rohkem sõltuv äh, impordist kui ekspordi suurenemisest? me panime kella seisma, kuid see kõik võttis ikkagi kokku kolm minutit, nelikümmend kaks sekundit, nii et Maarja, sa pead vastama väga kiiresti. jah, esimene küsimuse osa, SSM-il on kõik võimalused olla tõhus, nii et meie väljakutse on see, seda ka hästi rakendada. see on see, millele me keskenduma peame see on alles esimene samm Pangaliidus, aga kaks on veel ees. esimene on ühtne kriisi lahendamismehhanismi rakendamine ja see on ka kaasatud ülemkogu järeldusse. nii et järgmisel aastal tuleb komisjon välja vastava sisulise ettepanekuga. ja kolmas samm on Euroopa eh, eh, ho hoiuste tagamise skeem selleks, et Äh, solidaarsust tagada, peame me riske hajutama ja äh, nende eest ühiselt vastutama ja meil peab olema vastav mehhanism. SSM on üks nendest instrumentidest, mida me kasutame, et usaldust suurendada, usaldust pankade vastu, hoolimata sellest, kus nad paiknevad. teine punkt äh, oli teil rohkem kommentaar kui küsimus äh, ma arvan, et äh, meie usume, et päästeplaanid on olnud edukad. faktid on sellised, et nad näitavad, et meil on olnud progress. vabandust, kuid aeg on nüüd otsas ja Maarju kahjuks ei saanud põhjalikumalt vastata sellele küsimusele EFT nimel nüüd Sampo Terho. jah, aitäh, äh, härra president, palju on räägitud räägitud äh, Keskpanga erinevate rollide üle. Te mainisite seda ka oma avasõnavõtus, kuid Keskpank peab toimima rahapoliitika ja äh, pangandusjärelevalve puhul pädeva asutusena meil peaks olema siin personali puhul erinevad vastutavad isikud, kuid kuidas see toimib presidendi puhul, kas te olete saanud juba aega kaaluda seda, kuidas teie enda roll või teie enda otsesed alluvad jaotuvad nende küsimuste puhul, kas on võimalik üldse mõlema küsimuse puhul vastutav olla? kuidas te kavatsete seda tulevikus organiseerida? aitäh usalduse eest, kuid mina ei kavatse isiklikult äh, selle kõige eest vastutada, meil on täiesti erinev, eraldiseisev kogu, järelevalvenõukogu, kes äh, omab oma esimeest, aseesimeest ja kes otsustab täiesti sõltumatult äh, presidentide nõukogust, sest Äh, me oleme mitu korda öelnud, et Keskpanga peamine eesmärk on säilitada hindade stabiilsus. nii et tegemist on ühe punktiga, kus äh, ma mm, pidin, äh, ükskord pidin rääkima sellel teemal ja öö, me peame tõepoolest tagama, et finantsjärelevalve ja majandus, rahanduspoliitika on väga tugevalt eraldi aitäh, kas te soovite tagasi tulla selle küsimuse, ei soovi nüüd. ei ole fraktsioonilise kuuluvad, kuuluvuseta liikmete nimel keegi sõna soovinud, palun siis Mariann Tissen. aitäh. härra Draghi raportöörina SSM-i teemal soovin esitada teile mõned küsimused, mis seda puudutavad nagu teie ja mitmed öö, minu kolleegid, olen väga rahul nõukogu järeldustega. kõneleja lubab rääkida inglise keeles. alustame otsast peale ei, ei, äh, tõlkega ei ole mingisugust probleemi. okei okay,, Mr Draghi as a raportöör of härra Draghi. Äh, kõneleja püüab uuesti. probleem on vist äh, kõrvaklappides Ehm, SSM-i raportöörina on mul mõned küsimused teile esitada ja nagu paljud siinviibijad olen ka mina, härra Draghi, väga rahul sellega, et meil on nüüd üksainus järelevalvesüsteem. see on väga oluline ja väga oluline on see, et eh, keskpanga järelevalvemehhanism äh, tugineks äh, direktiividele ja riiklike järelevalveametite määrustele, kuid äh, teatud puhkudel on meil ka konkreetsed juhised võimalikud. kuid siin on siiski mingisugune puudujääk, kas teil on võimalik tagada piisavalt instrumente selle üldise äh, raamist, raamistiku raames siiski. ja teiseks on see mehhanism pisut siiski hiljaks jäänud, ma loodan, et see hakkab toimima kahe tuhande neljateistkümnenda aasta alguses ja ma olen lugenud, et äh, see lükati nii hilise aja peale, sellepärast et keskpank lihtsalt ei saa varem omadega valmis, et on teatud klausel olemas, et kui keskpank ei ole õigeks ajaks valmis, siis selle süsteemi käivitumine võib veel lükkuda veel kaugemale kui esimene märts kaks tuhat neliteist. kas me võime sellest järeldada, et te kardate, et ei saa õigeks ajaks valmis või on see siiski või peaks ta siiski saama valmis õigeaegselt? Thank lubage mul kõigepealt tänada teid ja teie fraktsiooni kõige suurepärase töö eest, mis olid ka aluseks meie aruteludele. Te tõstatasite siin kaks küsimust, kõigepealt äh, juhised ehk siis üldised reeglid ja konkreetsed suunised. keskpank saab väljastada üldiseid juhiseid äh, riiklikele järelevalveametitele kas see takistab meil individuaalsete juhiste väljastamist? ei, me ei arva, sest loomulikult on need juhised üldised, kuid me võime sellest hoolimata siiski väljastada juhiseid teatud pankade gruppidele või kategooriatele. ja kui me räägime juhistest, siis on väga raske väljastada mingit juhist, mis on seotud mingisuguste konkreetsete pankadega, sest individuaalsed pangad äh, tegelevad äh, sarnaste probleemidega erinevalt. ma arvan, et tegemist ei ole suure probleemiga. teine punkt puudutas äh, järelevalvemehhanismi jõustumist ja selle tõhusust ning ajakava. siin oli ideeks see, et oluline on teha seda võimalikult kiiresti, kuid veelgi olulisem on teha seda hästi. ning me andsime endale üheaastase aja pärast määruse jõustumist, sest me hindasime seda, et kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märts oleks õige aeg selle süsteemi käivitamiseks. kuid tõsi on ka see, et tegemist on täiesti sisse tallamata rajaga ja meil on vaja siin säilitada teatud paindlikkus juhul, kui tekivad mingisugused ettenägematud takistused me ei tohi unustada, et tegemist on protsessiga, kuhu on kaasatud riiklikud järelevalveametid, näiteks andmete kättesaamine nõuab riiklike õigussüsteemide muutmist, nii et paljud asjad võtavad siin palju aega, kuid meie arvates peaks ühest aastast siiski piisama, aitäh. Thank you. Did you want to say anything more, Marianne? Marianne, kas sa soovisid veel midagi lisada? jah, võib-olla hiljem. nelikümmend viis minutit ainult ja ühtegi küsimust enam esitada ei saa ma ei tea, kas SSM-i jõustumist on vaja juba kohe või võib see tulla hiljem, kas teil on vaja ainult äh, kriisilahendusorganeid või on vaja teil ka vahendeid? mis puudutab rahastamist, siis Euroopa Keskpank on huvitatud sellest, et meil oleks toimiv äh, Äh, ühtne järelevalvemehhanism seda usaldatavusnõuete täitmisega seoses, aga mis puudutab ühtset kriisilahendusmehhanismi, siis see, need tööriistad peaksid jõustuma üheaegselt, äh, oma tööd alustama üheaegselt, sellepärast et ühtne kriisilahendusmehhanism on äärmiselt oluline. see võimaldab meil toime tulla pankade äh, kriisidega, mis võivad tekkida äh, nii, et me ei peaks seejuures kasutama maksumaksja rahasid ja samal ajal ei hävitataks suurt osa meie maksesüsteemist. viimase finantskriisi ajal oleme me näinud seda olukorda, pangad on äh, läinud põhja, just nimelt äh, nende tagajärgedega on kasutatud maksumaksja rahasid suurel määral ja maksesüsteemid on kannatanud häiritud, seetõttu meil peaks olema ühine kriisilahendusmehhanism, et äh, pankakriisi äh, lahendada, iseäranis, kui tegemist on keerulise kriisiga ja, ja kriis hõlmab riik, pankasid, mis paiknevad erinevates riikides ja praegusel hetkel kehtivad veel erinevad õiguslikud põhimõtted nii et äh, kõigepealt me peame seadusandliku poolega ühele poole saama ja siis mõtleme ameti, eraldi ameti peale, siis mõtleme vahendite peale, aga, aga ideaalmaailmas loomulikult kõik jõustuks korraga. suur tänu ja nüüd Verne äh, Lange, palun. Äh. suur tänu, esinaine. president, ma olen alati suhtunud teie töösse positiivselt, seda hinnanud aga mis puudutab äh, pangandusjärelevalvet, siis kui te kõik äh, pangad hõlmate, siis tekivad äh, suured probleemid. milliseid seadusandlikke muudatusi on vaja artikkel sada kakskümmend seitse EKP statuudis, artikkel kolm ei näe ette selliseid muutusi ja artikkel kakskümmend viis punkt kolm ei võimalda ka põhjalikke muutusi läbi viia. teiseks, äh, härra Salba juhtis tähelepanu sellele, et äh, EKP rahaturu äh, programm poole miljoni euro osas äh, ei omanud äh, soovitavaid tulemusi, Lõuna-Euroopa pangad ei andnud mitte krediiti välja, vaid äh, ostsid riigivõlakirju ja intressimäärad on hoopiski kasvanud. nii et kuidas siis tagada pankade ja riikide eraldamine ja neli kuuest äh, kõrgel korral vast ametnikust EKP-s vastutavad ka järelevalve eest ja nõukogu liikmed samaaegselt. ma natukene parandaksin teid. Teil pole õigus. järelevalve hõlmab liikmesriikide järelevalve ametite esindajaid ja Euroopa Keskpanga liikmeid, näiteks seitseteist pluss neli võib-olla, ja, ja sealhulgas siis ka need euroalast väljapoole jäävad, kes soovivad ühtse järelevalvemehhanismiga liituda, nii et ei ole mingisugust ohtu, et Euroopa Keskpank teeks ettekirjutusi kõigile teistele siis äh, te rääkisite sellest, et äh, pika, äh, pikemaajalist refinantseerimistoimingut kasutatakse riigivõlakirjade puhul, see on osaliselt tõsi, sellepärast et likviidsus, mida on saadud pikemaajalise refinantseerimise toimingu abil, Äh, on leidnud kasutamist äh, pankade oma võlakirjade rahastamiseks, sellepärast et äh, üsna suures ulatuses, kakssada kolmkümmend miljonit olid tähtajaga, esimesel poolaastal tekkis tõeline rahastamiskriis ja, ja seejärel kasutati refinantseerimist ja osteti riigivõlakirju kas Euroopa Keskpank oleks saanud ära hoida, et need pangad ostavad äh, riigivõlakirja ja sundida pankasid äh, laenama reaalmajandusele? ja vastus minu poolt on alati selline olnud, et äh, nii neile, kes ütlevad, et me peaksime pankadele survet avaldama, et pangad annaksid raha majandusele ja nendele inimestele, kes on öelnud, et kandke hoolt selle eest, et pangad ei ostaks riigivõlakirjasid. miks te küsite, valute keskpangal teha midagi sellist, mida me, nad ei saa teha, me ei saa kirjutada pankadele ette, mida nad oma rahaga teevad. aga me oleme äh, siiski stimuleerinud neid selleks äh, äh, näiteks tagatise suurendamine ja me oleme pangad pannud sellisesse olukorda, et mida rohkem pangad laenevad, seda rohkem on neil ka olemas tagatisi selleks, et Euroopa Keskpangaga ka kaastööd teha ja me oleme näinud ka teisi programme teistes keskpankades, äh, mis nii hästi ei toimi, äh, vähemalt ei toimi vähemalt täiel määral. ja kui me nüüd mõtleme nendele pankadele ja nendele süsteemidele, mis kirjutavad pankadele ette, mida oma rahaga teha ja kujutage ette, kui sellist asja rakendatakse seitsmeteistkümne liikmesriigiga euroalal, kujutage ette, kui me ütleme pankadele, et meie laename teile raha ainult siis, kui te laenate majandusele. ja siis me peame ka kontrollima, et nad tõesti seda ka teeksid, euroalal on kuus tuhat panka ja vähemalt kaheksasada viiskümmend, kes äh, märtsis siin äh, pöördusid äh, meie poole, et pikemaajalise refinantseerimistoimingu vahendeid saada mis puudutab õiguslikke aluseid, siis tegelikult sellele ma oma arust juba vastasin, mina ei ole jurist ja ma pean seetõttu äh, usaldama juriste, juristid ütlevad, et äh, et õiguslikud alused on piisavalt tugevad, et me saame tegevust jätkata, me peame mõtlema sellele, kuidas äh, artikkel sada kakskümmend seitse lõiget kuus loetakse ja rohkem ma ei hakkaks seda siin täpsustada, täpsustama, sellepärast et ma ju lihtsalt tuginen teiste inimeste hinnangule suur tänu, mina tegelikult jagan Werner Lange muret selles osas, kuidas seda raha tõesti suunata reaalmajandusse ja ma olen mõelnud selle peale päris palju. keskpangad varem said kasutada sellist äh, süsteemi, et nad lihtsalt ei andnud oma toetust ja kui kõik pangad aga samas saavad tagatise, siis keskpangad peavad äh, on, on kaotanud oma nii-öelda piitsavõimaluse prääniku kõrval Antonio Sanchez. Antolin Sanchez. ka mina tahaksin tänada Keskpanka otsusekindla tegutsemise eest kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ning Euroopa Majandus- ja Raha, Rahaliidu pikemaajalisema kujundamise eest. Euroopa Keskpank on väga olulisel kohal meie fiskaal- ja majanduselu arengus, kuid mm, kuidas te kavatsete aidata parandada äh, meie esimest äh, soovi äh, majanduskasvu, tööhõivet sellisel ajal, kui krediidivõimalused on väikesed ja minu konkreetne küsimus oleks järgmine, need riigid, kes sõltuvad teie toetusest võlakirjaostudest, Äh, millisel määral äh, on võimalik neid aidata, kui tõhus see on. ja siis see otsene rekapitaliseerimine, mis peaks käima käsikäes äh, ühtse järelevalvemehhanismi tööga. kuidas saab pankasid aidata ja samal ajal teostada järelevalvet? As I, as I was uh, saying in my introductory statement, nii nagu ma oma sissejuhatavas sõnavõtus juba ütlesin, äh, kahe tuhande kaheteistkümnes aasta oli tõesti raske aasta. kui me nüüd vaatame, mida Euroopa Keskpank kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal on saavutanud ja teinud, äh, siis võib teha järelduse, et Euroopa Keskpank äh, on väga aktiivselt tegutsenud, me alandasime kolm korda intressimääru, siis meie kaks LTRO-d, siis tagatise nõue, siis äh, reservimäär, minimaalne nõutav reservimäär, siis äh, äh, avaturutehingute küsimus ja nii edasi, ühesõnaga me oleme tegu-, teinud kõik, et tagada keskpikas perspektiivis hinnastabiilsus. me näeme, millised on arengud inflatsiooniga ja me, meil on ka oma prognoosid äh, inflatsiooni osas, aga äh, kõik see likviidsus, mille nimel me oleme tööd teinud, äh, vajab aega, et majanduseni jõuda. praegune olukord äh, lihtsalt demonstreerib väga hästi, kui tõsine tegelikult oli rahastamiskriis, mis oli eelmiseks aastaks tekkinud. nii et need kaks äh, refinantseerimistoimingut aitasid meil ära hoida lihtsalt veelgi hullema olukorra tekkimise mis puudutab otseseid Äh, rahapoliitilisi avaturutehinguid, äh, siis äh, valitsused, liikmesriikide parlamendid teavad ise, mida teha ja millal teha. mis puudutab pankade otsest taasrahastamist, rekapitaliseerimist, pankasid saab ESM-ist rekapitaliseerida ainult siis, kui äh, nad on allutatud äh, ühitse järelevalvemehhanismi äh, kontrollile, järelevalvele. ja siis jäävad veel pärand, päritavad varad, neid tuleb hästi defineerida ja Euroopa Keskpank ei pea defineerima neid varasid. aitäh. You finished, jah yeah.? Okay, I'll move on now the EPP and Corin Wortmann-Kool. rahvapartei fraktsioon ja Corin Wortmann-Kool. suur tänu, härra Draghi. minu küsimus puudutab äh, see puudutab seda, kuidas me saame äh, oma majandus- ja rahaliidu taas rööbastele äh, Need otsesed rahapoliitilised avaturutehingud äh, on tõeline äh, relv, paistab olevat, äh, mis ei ole küll toiminud, aga aga on turge mõjutanud, aga te olete ka öelnud, et poliitikud peavad tegutsema ja juunikuise ülemkogu ajal te rõhutasite seda ka rõhutasite, kui oluline on Euroopa rahapoli-, rahaliidu lõpuleviimine, aga samas, kui me vaatame nüüd ülemkogu järel, järeldusi, siis minu meelest on üsna ähmased saavutused praegusel hetkel reformikokkulepped, ja millest te rääkisite oma sissejuhatus, äh, juhatavas sõnavõtus, äh, on üldsegi jäänud välja nendest äh, ülemkogu järeldustest. minu küsimus oleks järgmine. kas Euroopa Keskpank on valmis, kas olukord on õige selleks, et kasutada neid otseseid rahapoliitilisi avaturutehinguid ja, ja Te ütlesite, et neid saab kasutada liikmesriikide taotlusel, kuid kas äh, need on seotud reformikavadega, äh, reformi kokkulepetega, lepingutega äh, või, ja kas need on seotud Euroopa Majandus- ja Rahaliidu lõpuleviimisega ja kas nõukogus saavutatud edusammud on piisavad selleks, et toetada edasist arengut? suur tänu! üldiselt võib öelda, et kõik edusammud, mida me oleme saavutanud äh, Euroopa rahaliidu, tõelise Euroopa rahaliidu teel, on ähm, seotud äh, reformidega, äh, rahanduslike reformidega, struktuuriliste reformidega, nii et kõike peab vaatama tervikpildina. ja need lepingud on seotud nende reformidega, isegi siis, kui neid on mainitud lihtsalt kaudselt, aga sidemed on igal juhul olemas, nii et isegi komisjonil paluti ah, viia läbi uurimus selle kohta, kas toote ja tööjõuturud on äh, valmis Euroopa Rahaliidu kuulumiseks. nii et reformi äh, protsess on seotud absoluutselt kõigega, mida me teeme nüüd, kui me võtame need OMT-d, otsesed rahapoliitilised avatulutehingud, äh, siis Äh, peab olema mitu, mitmed nõudmised täidetud enne seda, kui saab seda aktiveerida ja see tinglikkuslikkus on väga oluline, aga sellest üksi ei piisa, meil on vaja ka lihtsalt Euroopa Keskpanga sõltumatut hinnangut, aga, aga need tingimuslikkuse osas võib öelda, et ESM äh, Euroopa stabiilsuse mehhanism, äh, millele riigid peavad taotluse esitama ja IMF Äh, kui see on äh, kaasatud, äh, on sellesse, kõik sellega seotud, kui asjad lähevad nii, nagu Euroopa Keskpank seda soovib. reformi lepingute raamistik peaks olema paigas, kujutame ette, et umbes aasta või kolme aasta pärast on mõnel riigil vaja seda teha. ja komisjon ja IMF kindlasti kaaluksid seda mind üllataks äh, igasugune vastupidine areng. reformi programm konkreetse liikmesriigi puhul on sellega seotud, jah, aga üldine refo-, üldised reformiprogrammid ja OMT kasutamine, kas üldine, üldine e-, saavutatud edu peab olema piisavalt ambitsioonikas? jah, kui me vaatame nüüd seda aastat, kas on olnud äh, reform piisavalt ambitsioonikas, hinnakem siis nüüd näiteks äh, veebruarikuud sel aastal on erinevad Euroopa instantsid, näiteks Euroopa Parlament eelmise, ennekõike, aga ka nõukogu, on vastu võtnud mitmeid olulisi meetmeid, võrrelge siis kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat kahe tuhande üheteistkümnenda aastaga ja on täiesti selge, et kahe tuhande kaheteistkümnes aasta on tõesti edusammude aasta kõikides valdkondades, euroala juhtimise vallas, liikmesriikide reformide vallas, samuti liikmesriikides üldisemalt, seda nii rahanduslikus mõttes kui ka struktuuriliste reformide reformide osas. samuti on see kõik aidanud kaasa äh, finantsturgude stabiliseerumisele. ja nüüd sotsiaaldemokraadid, Arlen McCarthy tahaksin pöörduda tagasi selle küsimuse juurde, mille esitas juba ennem Philipp Lamberts, ma panin tähele, et te korduvalt ja ka ajakirjanduses olete te öelnud, et teie olete Panganduse Liidu arutelus passiivne tegija. ja mind huvitaks see, et kuidas te kavatse olla proaktiivne ja aidata kaasa sellele, et Euroopa Keskpanga terviklikus järelevalve rollis jääks puutumata. me alustasime kuue tuhandest pangast, ähm, mis olid ähm, järelevalve all, nüüd on siis sada viiskümmend, mis tähendab seda, et viis tuhat kaheksasada viiskümmend on äh, jagatud äh, liikmesriikide järelevalveorganitega. kuidas te kavatsete seda teha, te tahate eeskirjadest lähtuda, kuidas te seda eeskirjastikku tahate siis äh, jõustada, kuidas te kavatsete parlamentidega koostööd teha, kas te hakata nimepidi nimetama, häbimärgistama äh, liikmesriike ja kohalikku tasandit selleks, et nad tegutseksid. nagu te teate, võlariski jagamise vastu oldi nõukogus, nii et Euroopa tasandi äh, võla jagamist ei tule. kas te, te kujutate ette mingisugust väiksemat kriisilahendusfondi, äh, kus osalevad pangad ja kas tõesti hoiustajad on jäänud väljaspool, välja sellest? mõned eksperdid on öelnud, et Euroopa Keskpank peaks äh, algatama ametlikud äh, pangakriis, äh, kriisilahenduslepingud liikmesriikidega, et oleks selline tingimuslik järelevalvesüsteem. mind tõesti väga huvitab, kuidas see süsteem toimib, mul on pisut teadmisi selles valdkonnas, aga, aga, aga me tavakodanikul pole üldse teadmisi sellest ja nad tegelikult ei kujuta üldse ette, mis nõukogu ettepanek tähendab ja kuidas te seda praktikas ellu rakendate Marju Draghi. kui mina räägin sellest, et Euroopa Keskpank on passiivne tegija selles valdkonnas, siis ma tähendan äh,, mõtlen seda, et seadusandlikus raamistikus äh, meie äh, oleme ainult vastuvõtjaks äh, nendele seadusandlikele otsustele äh,, mida kujundate äh, kujundatakse komisjonis ja millele annavad oma kinnituse Euroopa Parlament ja Nõukogu. ja selles mõttes on Euroopa Keskpank vastuvõtjaks, aga kui asi puudutab samas rakenduslikku külge, siis on olukord hoopis teistsugune, Euroopa Keskpank ja Järelevalveamet peavad tagama selle, et selle uue mehhanismi logistilised jõustamise eeltingimused on täidetud ja me alati teeme liikmesriikide järelevalveametitega koostööd äh, ja äh, nüüd siis liikmesriikide järelevalveametite esindajad moodustavad selle järelevalvekogu ja kui ma räägin siin saja viiekümnest pangast, äh, siis ma täpsustaksin. pangandusturu jagamine kaheks. üks osa on Euroopa Keskpanga järelevalve all ja ülejäänu on liikmesriikide järelevalveametite all selline on ettekujutus, aga see ei ole tõsi. me kõik tegutseme koos. ühtne järelevalvemehhanism moodustub liikmesriikide järelevalveametitest ja Euroopa Keskpangast, äh, Euroopa Keskpanga nendest isikutest, kes ei ole otseselt seotud rahapoliitika valdkonnaga. ja meil on sada viiskümmend panka, kus äh, peamine järelevalve äh, toimub kesktasandilt äh, ja siis on rida neid äh, pankasid, kus äh, domineerivaks jääb liikmesriikide järelevalveametite järelevalve, aga Euroopa Keskpangal on siiski õigus teha, anda juhiseid keskpankadele, liikmesriikide järelevalveametitele ning äh, on, neil on õigus nii-öelda võtta iga pank oma järelevalve alla nii et iga panga saab äh, lisada nendele saja viiekümnele pangale. aga üldiselt tegemist on süsteemiga, mis on alles arenemisfaasis, seda ei ole veel valmis tehtud ja ma saan teile täpsemalt sellest rääkida, äh, mida kaugemale asjad arenevad. mis puudutab äh, seda kriisilahendusfondi nii-öelda, Äh, mida see kriisilahendusmehhanism tähendab, üheksakümne viie protsendi ulatuses äh, seadusraamistiku muutust ja viie protsendi ulatuses äh, raha. meil peab olema ühtne kriisilahendusmehhanism euro, euroalal ja see süsteem peab olema paigas. kui pank äh, kukub läbi, siis äh, peab äh, kõigepealt otsustama, kas krediitoreid kaasatakse äh, kriisi lahendamisse, võlgade maksmisse või mitte. praegusel hetkel on seitseteist erinevat õigustikku ja kreeditoride nimekiri erinevates riikides oleks erinev. ja kui meil oleks ühtne järelevalvemehhanism, siis see tähendaks seda, et me lepiksime kokku, mida me teeme siis, kui pank Äh, lõpetab oma tegevuse ja äh, kuidas on äh, lood osanikega, mida nendega tehakse ja, ja, ja nii edasi ja nii edasi sellises likvideerimise olukorras. see on minu arvates väga oluline samm, kõige olulisem samm. meil peavad olema ka mingisugused vahendid, fond, mida likvideerimisprotsessis kasutatakse, tegemist ei ole päästefondiga. ja seetõttu kriisilahendusfondi varad ei pea olema üüratud Need peavad olema piisavad selleks, et likvideerimise tegevusega äh, ühele poole saada, näiteks mingi haru sulgemine või siis äh, taga või, või mida läheb vaja selleks, et tagada te tegevuse üleminek ühelt harult teisele näiteks, nii et väga piiratud on need, äh, on need vahendid, ehkki jah, siin ma vabandan, ma, ma, ma liiglen. liialdan ja satun liiga sõnaohtralt rääkima. jah, tõesti tähtsad küsimused, ütleb esinaine Äh, vabandust, Sharon. liikmesriikide järelevalve ütleb, et me ei otsusta likvideerimisprotseduuri äh, äh, lähtuvalt sellest süsteemist rakendada ja, ja siis maksumaksja jälle maksab, eks ole. Marje Draghi, jah, jällegi me peame mõtlema, mis siis teoreetiliselt, mis siis juhtuks, sellepärast et tegelikult süsteemi ei ole veel paigas, aga keskse järelevalveameti avaldus äh, selle kohta, et pank tuleb likvideerida, on iseenesest tõesti väga tugev avaldus, mis äh, ei jäta liikmesriikide järelevalveametile eriti palju manööverdamisruumi. võite isegi ette kujutada, mis juhtub siis, kui äh, järelevalveamet ütleb, et pank tuleb likvideerida. ja liikmesriikide järelevalveamet ei, ei tegutse. mida, mida te arvate, mida teevad äh, Äh, hoiustajad selle pangaga, nad lihtsalt lahkuvad, lahkuvad. Äh, nii et äh, järelevalve, liikmesriikide järelevalveorganid tegu-, tegutsevad kohe, ma olen veendunud aga sellegipoolest on, tuleb eelistada, et kõik asjad on juba ette ära planeeritud ja paika pandud. ja nüüd siis Rahvapartei fraktsioon Gunnar Hökmark, kes on meie kriisi lahendusettepanekute raportööriks, palun Gunnar suur tänu ja palusin siin, tahtsin tegelikult küsida makromajanduslikest äh, tagajärgedest. Äh, Euroopa Keskpanga äh, programm OMT kohta tuli septembris Ameerika Ühendriikides, esitati oma resolutsiooni ettepanek panganduse oma kriisilahendusettepanekud panga ja Jaapanis tehti sedasama, kõik olevat suuremad, maailma suurimad algatused, eksperimendid. Neil on oma muudatus, mõju äh, lühikeses perspektiivis äh, sellised ettepanekud rahustavad äh, meie finantsturge, kuid kui te nüüd vaatate kaugemale, äh, millised on sellega seotud ohud? oma ettekandes rõhutasite te, kui väga oluline on makromajanduslikud kõrvalikalded tasakaalustada ja sellist lõdvendamist, rahanduslikku lõdvendamist ei ole me varem ajaloos kunagi näinud kuid äh, pikemas, pikem perspektiiv äh, võib olla üsna keeruline ja seda on väga raske ette näha, nii et kui on võimalik, äh, siis te võib-olla rääkisite, räägiksite paari sõnaga ka sellest, räägiksite võib-olla killustamise ohust, mis võib tekkida seoses sellega, et praegusel hetkel me kujundame euroalast lähtuvalt Euroopa järelevalvemehhanismi ja, ja sellega seoses olukord ka muutub ja sellel on omad tagajärjed, aga minu peamine küsimus puudutab siiski makromajanduse plaane. suur tänu! ma saan rääkida siiski ainult oma töövaldkonnast ja omaenda pädevusvaldkonnast, nimelt Euroopa Keskpangaga seotud pädevusvaldkonnast. meie oleme siis viinud ellu kaks pikemaajalist refinantseerimistoimingut, mis on likviidsust parandanud kuid siis see tõeline lõdvendustegur rakendus hoopis ühest teatisest, mitte tegevusest. ja mis puudutab proua Künnar Hökmark, aga te olete valmis tegutsema siiski, eks ole? ja muidugi, vastab härra Mario Draghi. mis puudutab aga neid kahte refinantseerimistoimingut, siis, siis äh, loodi baasraha, kuid äh, selleks, et inflatsioon oleks, ei oleks meil vaja, on meil vaja seda, et likviidsus läheb M3-e tõelisse rahasse, rahasse, mida inimesed saavad kasutada, sellepärast et seda laenatakse rahadele. aga, aga seda, seda ei ole täidetud, nii nagu ka teist eeltingimust. see raha ei ole majandusse läinud põhimõtteliselt, nagu mult küsiti. ja Äh, ja sellest äh, vabast võimekusest äh, ei ole ka puudus euroalal, inflatsioon kahe koma seitsmelt on liikunud kahe koma kahele ja inflatsiooni prognoosid pikaajaliselt on, on stabiilsed aga mis siis, kui meil on äh, tõesti vaja tegutseda, meil on mitmeid instrumente selleks, et äh, likviidsust piirata, kui enne, kui see süsteemi jõuab ja järgmisel aastal me näeme, äh, kuidas mõned pangad juba hakkavad tegema tagasimakseid oma refinantseerimistoimingutel ja Euroopa Keskpanga mõjutavad Euroopa Keskpanga bilanssi. tegutsesime siis juuli lõpus selleks, et euroala killustamist vältida, see oleks olnud katastroofiline. ja pärast seda on olukord paranenud finantsturgudel äh, igal tasandil ja meie ühtse järelevalvemehhanismi vastuvõtmine vähendab veelgi killustatust äh, euroalal nii et äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta teisest osast äh, jääb mulje, et olukord äh, finantseerimist tingimuste osas on paranemas järk-järgult ja seetõttu me eeldamegi, et järgmise aasta alguses ootab meid ees olukorra vaikne paranemine nii-öelda ja nüüd siis sotsiaaldemokraadid, Anna, Anni Podimata. suur tänu, Sharon, suur tänu härra president, pangad, kes ei ole süsteemsete riskide all ja, ja, ja jäävad liikmesriikide järelevalve valdkonda, kas nemad võivad saada ka, ka kasu äh, rekapitaliseerimisest ESM-i raames? hoolimata sellest, et ECOFIN võttis olulisi otsuseid ja valitsusjuhid toetasid neid äh, seoses pangandusliiduga ja seoses järelevalvemehhanismiga esimese faasina sellest, äh, mis puudutab fiskaalset lõimimist, äh, on otsused olnud seest palju vähem ambitsioonikad. kas te arvate, et pangandusliit saab toimida täiel määral, ilma et oleks tõelist risk, riskijagamise mehhanismi? mida te sellest arvate? see mõte kadus ära ülemkogu järelevalvetest, äh, aga euroala nii-öelda fiskaalne võimekus tulevikus, mis te sellest arvate? ja siis Kreeka eurorühma otsused, äh, millal, millal Euroopa Keskpank äh, hakkab seda olulist äh, programmi rakendama, äh, et äh, ähm, ja Euroopa Keskpanga järelevalve on oluline rakend-, neid rakendatakse oluliste pankade puhul ähm, ja äh, pangad ei pruugi olla suured, aga samas äh, tuua kaasa süsteemse riski ja kuuluda saja viiekümne panga hulka, aga ma rõhutaksin veel kord, et tegemist ei ole kindla arvuga, seal võib olla sada kolmkümmend panka, sada viiskümmend panka, see sõltub erinevatest asjaoludest, sellest, kui palju euroala riigid, äh, mitte euroala riigid liituvad süsteemiga, pangandusriit, liit ilma fiskaalliiduta, ilma eelarveliiduta. nagu ma ütlesin, Pangandusliidul oli kolm äh, sammast, äh, kaks ei eeldanud võlariski jagamist, kolmas aga seda teeb. ühine deposiidi garantii. pangandusliit on võimalik äh, kriiside lahendamise osas, järelevalve osas nii et äh, riigi tasandi ja pankade tasandi äh, side on äh, teataval määral lahku löödud. keskne järelevalveorgan hindab pankade olukordi sõltumata sellest, kus nad paiknevad ja sõltumatult liikmesriikide huvidest ja poliitilistest surveavaldustest. nii et see side on teataval määral siis purustatud aga kui tuleb panka taaskapitaliseerida ja see pank ei ole ESM-i programmi äh, raames, siis äh, loomulikult äh, jällegi liikmesriigi eelarve äh, on siin kandvaks, äh, nii et see side on purustatud, aga mitte täielikult. enne, kui meil aga oleks võlariski jagamine, peame me, nagu olen korduvalt öelnud, nägema tõendeid selle kohta, et kõik liikmesriigid on valmis liikmesriikide suveräänsust, suveräänsusest loobuma teataval määral fiskaalküsimustes. see on ainus moodus, mis aitaks usaldust taas luua ja see on ka võlariski jagamise ja tõelise ühise eelarveliidu loomise eeltingimuseks ja äh, mis puudutab ähm, neid äh, tuletisinstrumentide äh, kasumeid, mida, mis tuleks liikmesriikidele tagasi maksta, ja siis vabandust, väärtpaberi kasumeid mis puudutab fiskaalsuutlikkust nii-öelda ja ühise äh, fondi mõtet, reformilepinguid on, äh, on teataval määral äh, selle mõttega seotud ja sel, seetõttu on see mõte ka kajastatud ülemkogu järeldustes okay rahvapartei nimel Diego Feio, palun. tänan, president Draghi, kaks küsimust teile kõigepealt, mis puudutab äh, hoiuste alaseid äh, eesmärke siin on räägitud palju piitsast ja präänikust. ja selge on see, mis on siin mis. aga samas Portugalil ja riik ja Iirimaal oleks vaja rohkem stiimuleid, et saada õigele teele reformide osas. ja teine küsimus puudutab riigivõlga paljudes riikides on äh, riigivõlg äh, ületanud lubatud piiri, te rääkisite meetmetest, mida oleks võimalik kasutada selle probleemi lahendamiseks, nagu äh, näiteks võlalunastusfond ja tahaksin teilt siinkohal küsida, et mida tuleks teha selle ülemäärase võlakoormaga ma tahaksin äh, samuti kasutada võimalust, et soovida teile ilusaid jõule ja suurepärast aastat kaks tuhat kolmteist teile ja meile kõigile. ja Financial Timesil, kui te olete seda lugenud, on väga suured äh, ootused järgmiseks aastaks. Marje Draghi. suur tänu fiskaalkohandumine, nagu ma ütlesin, oli vältimatu. ärgem unustagem, kuidas me sellesse olukorda sattusime. seda esiteks ja teiseks, kas äh, sellel kohaldumisel on omad äh, huvid, loomulikult need äh, mõjud on lühiajalises perspektiivis väga tugevad ja kuidas neid leevendada, on erinevaid viise, näiteks tuleks rohkem äh, tõmmata kokku kulusid ja mitte tõsta makse. kolmas variant on äh, strukturaalsed reformid ja ekspordi äh, stimuleerimine. riigid on leevendanud fiskaalkorrektsioone kõrgema eksporditaseme kaudu ja see toob endaga kaasa parema tööhõive taseme. ma arvan, et see on äh, hea strateegia olukorras, kus riigid teevad läbi väga valulisi protsesse. ma ei suhtu nendesse muredesse kergekäeliselt, need on tõsised mured mis puudutab äh, jätkuvalt kõrgeid äh, võlamäära tasemeid, siis ei ole mingisugust imerohtu, kuidas selle probleemiga toime tulla. enamikel probleemsetel riikidel on võlamäärad ülisuured. praegused äh, strateegiad näivad äh, ette võla vähendamist suhtes SKT-sse ja suur tänu jõulusoovide eest äh, ja soovin teile, teile kõigile omalt poolt sama. suur tänu. nüüd äh, liigume edasi Alde juurde. Ramon Tremussa, palun. tänan, esinaine, härra Draghi. tahaksin esitada teile küsimuse Hispaania väljavaate kohta. Te olete olnud väga optimistlikud, aga tahaksin teile öelda, et Euroopa Komisjon, OECD, IMF ja samuti suured Hispaania pangad äh, on arvamusel, et kaks tuhat neliteist võib osutuda Hispaania kriisi kõige hullemaks aastaks, räägitakse SKT langusest, tööpuuduse kasvust, räägitakse sellest, et VKE-d ei saa piisavalt krediiti, avalikud eelarved lähevad kontrolli alt välja ja samuti Te rääkisite Hispaania ekspordist ja on äh, tõsi, et alates aastast kaks tuhat üheksa on Hispaania eksport kasvanud, aga see eksport äh, on pärit äh, teatud äh, konkreetsetest Hispaania piirkondadest, mina katalaanina tahaksin esile tõsta, et ähm, Kataloonia piirkond annab kolmkümmend protsenti Hispaania ekspordist. ma ei tea, kas teil on äh, rohkem äh, infot, et õigustada oma optimismi siin kojas? suur tänu! ma ei rääkinud siin väljavaatest ainult Hispaania kohta, vaid ma rääkisin kogu Eurotsoonist ja ma jään oma sõnade juurde suur tänu. ja järelküsimus. kuu aega tagasi Hispaania rahandusminister käis Euroopa Parlamendis ja ta ütles otsesõnu, et Hispaanial on väga konkurentsivõimeline majandus, mida te sellest arvate? vabandust, aga ma ei hakka kommenteerima seda, mida on öelnud äh, riikide ministrid. kommenteerin fakte faktid äh, näitavad, et Hispaania tööjõukulud on äh, langenud ja jooksev konto ülejääk on suurenenud, eksport on kasvanud, nii et äh, faktid näitavad, et olukord paraneb. ma arvan, et on ennast kahjustav mitte tunnistada, et on äh, saavutatud äh, edu. sama kehtib ka Iirimaa ja Portugali ja kõikide probleemsete riikide kohta. me võiksime ütelda käesoleva aasta kohta, et meil on olnud valuliku progressi aasta. härra Tremossa kui te räägite tööjõukuludest, kas te teete siis vahet erasektoril ja avalikul sektoril, sest et kui ma ei eksi, siis Hispaania asepresident ütles, et äh, jõuluboonust riigiametnikele ei maksta sel aastal, vaid järgmisel aastal ja need tööjõukulud erasektoris on vähenenud suhteliselt vähe. mis puudutab tööjõukulusid, siis me käsitleme kogu majandust. tööjõuturul on kindlasti tehtud äh, reforme, nii et äh, ma arvan, et on olnud äh, tegemist valuliku edusammude aastaga, aga siiski on tehtud edusamme. ja loodame tõesti, et see nii on järgmisena Rahvapartei ja Jean-Paul Gosses, palun. Merci, madame. suur tänu, proua esimees. härra president, suur tänu, et te siin olete meiega. Te selgitasite meile väga selgelt erinevate organisatsioonide toimimist, nende ajakava ja nende koostööd riiklike järelevalveametitega, kui ma meenutan seda, millest alguses räägiti järelevalve teemal, siis selle eesmärgiks oli lappida siis olemasolevate süsteemide auke nii-öelda. kuid praegu tundub praegune eesmärk palju tagasihoidlikum ja ma tahtsin küsida teie käest väga otseselt kas te püüate äh, siis äh, saavutada paremaid eesmärke kui need, mis esialgselt plaanis olid ja kuidas te seda teha kavatsete? <coughs> Äh, minu kõrval istuja ütleb mulle, et enne jõule veel selliseid küsimusi esitada on väga õel. suur tänu tuleb tunnistada, et seda küsimust ma esitasin ka endale, see on täiesti loomulik küsimus, ei ole karm küsimus ja sellele tuleb vastata. ja vastus seisneb äh, selles faktis, et äh, me ei arva, et me oleme paremad kui mõni riiklik järelevalve, sest me teeme koostööd nendega. ühtne järelevalvemehhanism äh, põhineb sellele, et äh, riiklikud järelevalvajad teevad koostööd äh, Euroopa Keskpangaga ja see ühtne mehhanism ületab äh, riigipiirid, see on see pluss, me ületame need piirid, me ületame selle fragmenteerumise ja selle põhjused nii et ma ei ole kunagi eeldanud, et Euroopa Keskpank oleks võimeline tegema midagi paremini, aga kui me seda juhuslikult saavutame, siis see oleks muidugi teine asi. Jean-Paul? ei soovi rohkem sõna. edasi siis äh, Peeter Skinner, palun. suur tänu, esinaine, president. The Financial äh, Timesi äh, aasta inimene, tundub, et teil on suured äh, ootused ja teie hinnangud on äh, väga värsked, äh, optimistlikud ähm, ka seoses SS, SSM-iga ja mis puudutab nüüd pankade rekapitaliseerimist, otse rekapitaliseerimist, siis siinkohal oleks hea saada lähemat infot ja siinkohal lõpetan uh,? No I don't think we can make any ma ei arva, et meil oleks võimalik siin hinnangutega välja tulla, sest tegemist on teistsuguse protsessiga. me teame seda, millised pangad äh, võivad esitada taotluse, sellepärast et nad asuvad äh, teatud riikides äh, ja nendele võib rakenduda SSM protsess aga me ei tea, millistel pankadel on vaja otserahastust äh, ESM-ist aasta võib-olla teise pärast, ESM peab seda ise otsustama. ESM äh, kasutab ära SSM-i järelevalvet, äh, ta tugineb sellele oma otsuste tegemisel, aga ESM otsustab lõppkokkuvõttes ise nii et äh, praktikas on raske hinnangut anda, aga teoorias see on siiski võimalik, võime siin teha omad järeldused. ja veel üks küsimus äh, reaalmajanduse kohta. ökonomistid äh, kardavad kõrget inflatsiooni, kõrget tööpuudust, te ütlesite, et te tahate eristada monetaarpoliitika järelevalvest. kas äh, kas äh, kodanikud äh, või teatud äh, majandused, riigid ei oota ehk liiga palju, kus te ei ole olnud mitte silmitsi liigsete ootustega, nagu teid kujutatakse ühest küljest jõuluvanana, kes peab kõik soovid täitma ja teisest küljest siis teatud paharetina. tänan. meil on olnud nagu ma juba ütlesin, kaks äh, pikaajalise refinantseerimise toimingut, me oleme tugevdanud äh, krediidi andmist ja need on kõige paremad äh, meetmed edendada laenu andmist ja nagu ma juba ütlesin, siis samal ajal, kui pangad laenavad, nad loovad endale ka tagatisi meie silmas, nad saavad meilt raha juurde, nii et intressimäärad on äh, Äh, madalad reaalsed intressimäärad on negatiivsed paljudes äh, euroala piirkondades ja samas äh, hinnastabiilsus on tagatud ja on tagatud kõikide seniste keskpika aja hinnangute põhjal, nii et sellega me oleme käesoleval aastal hakkama saanud, nii see on ja me oleme kindlad, et see rahapoliitika õigustab end ja aja jooksul me saavutame parema majandusolukorra, kui meil praegu on. see puudutab äh, EKP hinnanguid, äh, väljavaadet äh, kogu euroala kohta, et me hakkame nägema taastumist, majandustaastumist järgmise aasta teises pooles. Peter ütleb, et temal rohkem küsimusi ei ole. G Mitchell järgmisena suur tänu, esinaine. liitun teistega, kes soovivad härra Draagile ilusaid äh, jõule. aga ma loodan, et äh, seitsmeteistkümnendaks märtsiks, Püha Patriku päevaks, on äh, ka iirlased jõudnud sinnamaale, et nad saavad rõõmustada paljud äh, ütlevad, et äh, säästumeetmed ei toimi, nagu säästmine toimiks niimoodi, et paned seemnemulda täna ja homme juba lill õitseb. aga me kaotame siiski avaliku toetuse, kui me neile mingit perspektiivi ei anna ja ma tahaksin teilt küsida, härra Draghi, järgmist. Wolfgang Schäuble, Saksamaa rahandusminister, äh, tsiteeris Holger Schmeiderit äh, teatud äh, Londoni panga peaökonomisti, et eurotsoon jääb reformi teele, kui ta sinna teele jääb, siis ta võib tulla kriisist äh, välja kõige dünaamilisema lääne majandusena. kas teie, president Draghi, olete nõus äh, selle arvamusega, kas te võiksite meile anda jõulurõõmu siinkohal? jah, ma olen selle arvamusega nõus, sellepärast et äh, Eurotsoonil on tegelikult äh, kõige paremad äh, alused, kui vaadata eelarve puudujääke, võlgasid, jooksevkontot, hindu, inflatsiooni, siis ükskõik, millist näitajat vaadata, olukord on vähem tasakaalust väljas kui teistes maailma piirkondades. nii et äh, meie peame olema võimelised äh, edasi liikuma sellelt tugevalt aluselt. me peame Eurotsoonis ületama killustatuse, mis äh, isoleerib riigid oma individuaalsete nõrkustega, see on väljakutse ja käesoleval aastal me oleme teinud äh, olulise sammu edasi sel teel oma eesmärkide poole liikumisel me oleme korrigeerinud äh, nii strukturaalset kui ka fiskaal äh, ebatasakaalu ja ka juhtimise tasemel üritame me saavutada mõttekat tõelist rahaliitu aga me ei tohi ära unustada seda, et kui vaadata öö, ähm, oma tegevuse aluseid tervikuna, siis nad on tegelikult head ja nendelt äh, me saame edasi liikuda selle eesmärgi öö, äh, suunas, mida härra Schäuble on kommenteerinud. palun. suur tänu, president, selle jõulurõõmu eest. ma ütlen midagi mida minu arvates on oluline mainida, me ütleme inimestele, mida on vaja teha, aga me ei suuda neile selgitada, miks on midagi vaja teha. ja ma tahaksin äh, öelda, et teie Keskpanga presidendina olete teinud head tööd, Keskpank on teinud väga head tööd. me ei ütle teile seda piisavalt tihti, aga teie tasemel ja ministrite nõukogu tasemel ja ülemkogu tasemel tuleb hakata selgitama inimestele rohkem, et miks me midagi teeme, nii et nad äh, näeksid seda lootuskiirt. nii et äh, ma arvan, et äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal tuleks sellele rohkem keskenduda. suur tänu! tänan teid heade sõnade eest ja kindlasti selle soovituse eest, et me peaksime olema oma sõnavõttudes, poliitilises kommentaarides rohkem selgitavad. aitäh! ma kindlasti võtan seda arvesse suur tänu ja käesolevaga oleme rahandusdialoogi lõpetanud, järgmine toimub kaheksateistkümnendal veebruaril, aga kolleegid, ärge kaduge siit kuskile ära, sellepärast et äh, siia tuleb veel Küprose rahandusminister härra Šiarli kell seitseteist kolmkümmend ja ma ütlen nendele, kes praegu lahkuvad, et homme me ei kohtu äh, siin ruumis, vaid äh, ruumis kaks kuu kaks, sellepärast et esimeste konverents tuleb äh, siin ruumis ja teeme väikese pausi, viis minutit okay, so we are now. nii. nüüd saame minna järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on arvamuste vahetus ja majandusdialoog nõukogu ECOFIN-i eesistuja Küprose rahandusministri vastus Charlie'ga. ja jätkame tavalisel kombel, annan härra Charlile sõna umbes kümneks minutiks ja pärast seda on meil viie minuti kaupa äh, küsimuste-vastuste voor. palun, härra minister, teil on sõna. lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad. tahaksin alustada sõnavõttu Liiduga eh, öeldes, et Euroopa Liit on kõige suurem siseturg ja et eh, mm, isegi rasketel aegadel eh, jätkame oma tööd. vastavalt komisjoni analüüsile on kaks, kolm suurimat riiki riiki Euroopa Liidus, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia keerulises olukorras. probleem on tööhõivega, eriti just noorte tööhõivega, mis on meil nüüd mõni aasta juba olnud praegune tööhõive probleem on üks kõige murettekitavamaid aspekte Euroopa Liidu majanduskriisi juures eurotsooni kriisil on mitmeid negatiivseid mõjusid äh, usalduse suhtes ülemaailmsel tasandil ja see mõjutab ka majanduskasvu, sellepärast on väga oluline, et me leiaksime jätkusuutliku lahenduse majanduskriisile. Euroopa Liidu liikmesriigid on juba viinud viimastel aastatel olulisi struktuuraalseid reforme, kuid sellest hoolimata on meil endiselt mitmeid ülesandeid vaja lahendada. me oleme teadlikud sellest, et strukturaalsete reformide äh, tulu on küll äh, oluline keskpikas perspektiivis ja mõjutab kogu Euroopa Liidu majandust, Eurotsooni pangandus probleemi lahendamine tõhusate krediiditurgude loomine ja jätkusuutliku maja, eh, rahanduspoliitika loomine on võtmeks Euroopa Liidu kriisi lahendamisel. lubage mul välja tuua viimase nädala ülemkogu kohtumise eh, järeldused, lepiti kokku rahandus ja pangandusliidu toimimispõhimõtted, mis põhineb suuremal solidaarsusel. oluline on murda nõiaring. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta prognoosi järgi peaks kiiresti kokku leppima järgmise aasta esimese poolaasta jooksul äh, selleks, et kui SSM rakendub, siis on äh, Euroopa Liidu liikmesriikidel võimalus otseselt äh, panku rekapitaliseerida kontekstis, kust pangaindusjärelevalve äh, on ühtsest süsteemist sõltuv, on vaja ka ühtseid rakendamissüsteeme sellel, selleks teeb komisjon ettepaneku ühise panganduskriiside lahendamise süsteemi loomiseks, mille vaatavad läbi ka seadusandjad prioriteedina, et see vastu võetakse juba selle parlamendi mandaadi ajal. see peaks tagama finantsstabiilsuse ja looma tõhusa süsteemi panganduskriiside lahendamiseks, kaitstes ka tarbijaid panganduskriisi kontekstis et tagada majanduskasv, konkurentsivõime ja kogu Euroopa Liidus ja eriti Eurotsoonis tuleb lahendada mitmed edasised küsimused eh, juunikuu ülemkogul, need puudutavad riikide reforme ja nende koordineerimist ja vastu, vastastikustel kokkulepetel põhinevad lepped, mis aitavad siseturgu kaitsta ja süvendada. läbi selle protsessi suurendatakse demokraatlikku legitiimsust. edasine konkurentsivõime võimed puutuvad äh, meetmed, need, neid peavad toetama ka Euroopa Parlament ja me peame looma uue mehhanismi, mis suurendab koostööd riiklike parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel vastavalt kolmeteistkümnendale artiklile. ja äh, lepete üheksandale protokollile Äh, parlamendid otsustavad koos vastava konverentsi loomise üle, et arutada majandus, äh, rahandusühenduse, ühendust puudutavaid probleeme. eurogrupp ja ülemkogu otsustasid muuta fiskaalse kohandamise meetodit kuni kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani ja koos Kreeka ametivõimudega lepiti kokku meetmetes finantsraamistikus kahe tuhande kolmeteistkümnendast kahekümne neljateistkümnendaks aastaks ja äh, võlgade ähm, äh, stabiliseerimises majandusjuhtimine ehk kaksikpakett. mul on hea meel märkida, et me oleme jõudnud peaaegu siin juba kokkuleppele ja tahaksin tänada raportööre ning läbirääkijaid suurepäraste jõupingutuste eest ning kompromissi vaimu eest, mis on meil lubanud peaaegu selle teemaga lõpule jõuda. Gozessi teema on nüüd lõpetatud, kõikides punktides on kokku lepitud, Ferreira teemas on veel üks lahtiseks jäänud punkt ehk äh, läbivaatamisklausel ja äh, komisjoni teekaart, mis puudutab EMU äh, süvendamist. me oleksime soovinud selle teemaga ka lõpuni jõuda, kuid me peame äh, arvestama sellega, et väga li-, raske on leida ühist seisukohta eurovõlakirjade või äh, võlalunastusfondi osas. loomulikult on siin ka olulisi õiguslikke kaalutlusi, mis on toimiv praeguse lepingu raames ja mis ei ole sellest tulenevalt eelmise nädala ülemkogu otsustas, et me peame tegema rohkem tööd nende küsimustega, sellepärast äh, ülemkogu president koostöös äh, teiste institutsioonidega ja liikmesriikidega äh, tuleb juunikuu ülemkogul välja vastavate meetmetega ning võimaliku teekaardiga, mis hõlmab mitmeid meetmeid, sealhulgas ka solidaarsust. muidugi oleks enneaegne väita midagi nende õigusmeetmete kohta, mis nõuavad veel lisakonsultatsioone ma loodan, et äh, komisjoni mustand, mis avaldati kahekümne kaheksandal novembril koostöös äh, komisjoni seisukohaga äh, avaldada vastav deklaratsioon leiab ühtset heakskiidu, ma loodan, et Euroopa Liidu meetod siin veel kord töötab. mis puudutab SSM-i, siis tahaksin öelda paar sõna selle ühtse järelevalvemehhanismi kohta, nagu te kõik teate, on Ecofini äh, kokkulepe äh, eelmisel nädalal äh, küllalt pikkade läbirääkimiste tulemus ja väga palju oli erinevaid küsimusi, milles tuli kokku leppida kokkulepe peab kinni viiest põhimõttest, mis Euroopa Ülemkogu välja tõi ja nendeks on selge eraldus eh, keskpanga rahaliste ja järelevalvepädevuse vahel, võrdle kohtlemine nii Eurotsooni kui ka mitte Eurotsooni liikmide, liikmete puhul kolmandaks vastavad vastutusmeetmed, neljas SSM põhineb kõige kõrgemal pangandusjärelevalve standarditel ja keskpank juhib kõikide krediidiasutuste äh, järelevalvet diferentseeritud moel ning äh, valvab kõige olulisemate pankade üle osalevates riikides ning viies põhimõte oli äh, vastuvõetav ja tasakaalustatud meetod Euroopa Pangandusjärelevalve Ameti puhul ülemkogu jaoks oli oluline, et peetaks kinni siseturu ühtsusest, kui luuakse SSM. samuti on oluline tagada, et SSM-i luues ei muudeta jätta tasakaalu erinevate vastavate riiklike pädevate ametite ja muude institutsioonide vahel. no nüüd, kui see osa teest on läbitud, võime keskenduda ähm, järelevalvesüsteemi äh, ellurakendamisele. ma olen kindel, et äh, järgnevad läbirääkimised viivad kõige kõrgema standard, kõrgematele standarditele vastava süsteemi loomiseni. ma olen kindel, et see on väga oluline küsimus järgnevatel aastatel. oktoobrikuu ülemkogu järeldustele vastavalt jätkame tööd ühtsete reeglite raamatu kallal, see puudutab tulevast kokkulepet äh, kapitalinõuete kohta. Küprose eesistumise ajal oleme ühiselt äh, teinud edusamme selle õiguspaketi osas. tulevased läbirääkimised keskenduvad nüüd piiratud äh, arvule, aspektidele. meil on võimalus seda kõike teha, kuid palju on veel tööd. ma ei hakka detailselt kommenteerima kõiki, ühtegi neist prioriteetsetest küsimustest, sest seda tehakse triloogi raames. lubage mul veel kord rõhutada, et et ma tahaksin äh, öelda oma Iiri kolleegidele, et see on äh, meie jaoks olnud väga prioriteetne teema ja ma olen kindel, et nad on nõus sellega ja kolmeteistkümnenda, neljateistkümnenda detsembri ülemkogu äh, nõudis kiiret ühtsete reeglite raamatu rakendamist ja vastuvõtmist. mul on hea meel ka Äh, välja tuua, et me leppisime kokku krediidiasutuste osas ja alustasime triloogi meie eesistumise alguses ja läbirääkimised olid väga keerulised, kuid ma olen kindel, et vastav õigusraamistik tagab äh, tugevama, kindlama äh, finantsteenuste sektori, ma tahaksin välja tuua need meetmed, mis puudutavad just riigivõla hindamist ja ka krediidiasutuste vastutavust. kõik reeglid suurendavad läbipaistvust eh, hindamisprotseduuride puhul ja aitab vähendada krediidiasutuste sõltuvust turgudest. ja lõpuks tervitan eh, Äh, leppeni jõudmist äh, parlamendiga sotsiaalettevõtlusfondi küsimuses. FTT. lugupeetud parlamendiliikmed, äh, Küprose eesistuja tahab tänada parlamenti selle jätkuva töö eest finantstehingute maksu teemaga. ma olen äh, teadlik sellest, kuid väga parlament on huvitatud sellest teemast, ma tahaksin ka mainida äh, proua Bodimata äh, raportit, mis võeti vastu selle aasta maikuus ja ka õigusliku resolutsiooni, mis võeti vastu eelmisel nädalal. juunis ja juulis äh, su andis ülemkogu rohelise tuule suurendatud koostööle, mis tagab liikmesriikidele võimaluse sisse viia finantstehingute maks ning äh, teha omavahel koostööd. üksteist liikmesriiki on otsustanud selle süsteemiga liituda ning vähemalt üks liikmesriik kaalub veel sellega liitumist. komisjon on seega välja tulnud vastava ettepanekuga suurendada tugevdatud koostööd. eesistuja on väga palju tööd ära teinud sellel ähm, ettepaneku läbivaatamisel, ma olen tänulik parlamendile äh, et äh, nad on kiiresti reageerinud ja eelmisel nädalal äh, lepiti kokku tugevdatud koostööga edasiminemises. nüüd on nõukogu ülesanne vastavad öö, äh, otsused vastu võtta. suur tänu teile! Thank you very much uh,, suur tänu, lugupeetud minister! ka mina tahan teid tänada mul on siin ka eesistuja teadaanne, selline süntees, raport ja paistab, et te olete esimene, et te avaldate tunnustust Kausase raportis, raportisse kohta ja olete öelnud, et kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta äh, eesmärgid on äh, meie resolutsioonis paigas äh, ja parlamendi roll on piisavalt esile toodud, suur tänu teile. aga nüüd siis lähme küsimuste juurde ja äh, Jean-Paul Gauzes saab esimesena sõna. Merci, madame la president. suur tänu, lugupeetud minister. kuna oleme siin omavahel täna õhtul, siis räägime lihtsalt ja hoolimata sellest, et siin pole tervet karja rahvasaadikuid kohal, siis äh, väga paljud meist on teinud koostööd äh, Küprose eesistujaga ja äh, paistab, et Küprose eesistuja mulje oli e-, jäetud mulje oli siiski hea, sest meid on siin päris palju kohal ja ma tahaksin Äh, teie saavutuste hulka jääb ka krediidiasutuste ka tehtud töö äh, kaksikpakett äh, ja me oleme nende asjadega jõudnud ühele poole, nii palju kui ma võin kinnitada pärast seda, kui meil on tõesti olnud raskemaid katsetamise perioodi, meil oli selline üksteise tunnetamise periood, siis tundma õppimise seisukoht, seisund, äh, tegemist oli raske ajaga, kriisiajaga, liikmesriikidel oli raske ühispunkte jõuda. algus oli meil päris raske, aga lõpuks hakkasid asjad siiski äh, sujuma ja gaas sai põhja vajutatud äh, ja saime asjadega nii selles teemavaldkonnas kui ka teistes ühele poole meil on veel kindlasti palju tööd teha jäänud, te rääkisite siin äh, ECOFIN-i otsustest ja nii edasi, aga minu küsimus oleks, et mida te olete õppinud äh, Küprose eesistumisest ja kuidas te järgmistel aastatel kavatsete liikmesriikidele selgitada, äh, mida tähendab, tähendavad läbirääkimised, tõelised läbirääkimised Euroopa Parlamendiga meie raportöörid on äh, saanud aru, et kaasotsustamise äh, menetlus ei tähenda seda, et nõukogu sõbralikult kuulaks, äh, millised on parlamendi ettepanekud, tegemist oli tõeliste läbirääkimistega, me ei võt-, ei pidanud läbirääkimisi kõikide punktide osas, aga olulisemate punktide osas ja tegemist ei olnud lihtsalt sellise ärakuulamisega, vaid äh, me püüdsime üksteisest aru saada, läbi rääkida ja seetõttu ma tahaksin teada, millised äh, olid teie kogemused ja mida te edasi annaksite äh, ja kas te kavatsete edasi anda Küprose eesistuja kogemusi ka teistele, selleks et parandada nõukogu ja parlamendi vahelisi sidemeid ja siis veel lõpetuseks suur tänu teile selle poolaasta jooksul saavutatu eest! To... suur tänu, kas soovite vastata? ma äh, vastan. Äh, aga võib-olla pärast võiksime küsimused koondada kokku, aga sellele konkreetsele, kui lubate, vastaksin kohe. jah, meil on piisavalt aega, et vastata ükshaaval, kui, kui soovite suur tänu! suur tänu teile komplimentide eest, teie positiivsete märkuste eest, meie saavutatud saav-, saavutuste eest ja lõpule viidud toimikute eest. ma arvan, et oluline ei ole siin mitte meie, vaid olulisem, oluline on see, et meie koos, teie ja meie, viisime selle töö lõpuni ja siis, kui lubate mul äh, kohe nende õppetundide juurde minna, siis äh, õppida võisimegi seda, et äh, nii on võimalik asju teha. sedasi, Euroopa moodi, tehes koostööd. ja hoolimata sellest, et jah, algus oli meie teel künklik, jõudsime me pikkamööda koostööni, saime aru, et me rääk-, peame rääkima teineteisega, pidama läbirääkimisi, sellepärast me kõik tahame Euroopas, Euroopa jaoks parimat ja nii on võimalik paljugi saavutada. ja nüüd võtab eesi järgmine eesistuja, Iiri eesistuja, üle ohjada ja ma loodan äh,, usun, et nad jätkavad meie tööd äh,, mille meie omal ajal üle võtsime Taani eesistujalt äh, ja see ongi meie roll siin. meie ülesanne, me kõik teenime Euroopat. ja kui me heidame pilgu minevikku, siis seda me olemegi saavutanud. kõik, mida Euroopa Liit on soovinud saavutada, on saavutatud kannatlikkuse ja järjepidevusega. mõningates küsimustes oleme pidanud kiirustama, sellepärast et see oli hädavajalik. ja mul on hea meel et ühtne järelevalvemehhanism, mis tegelikult oli selline harjutus nii-öelda, katse, mille me ellu viisime kiiresti, et see sai ellu viidud tõesti ruttu, tänu sellele, et see oli vajalik Euroopa jaoks, liikmesriigid olid valmis osalema ja saavutasime tõesti head tulemused pärast läbirääkimiste maratoni. ja ma olen veendunud, et järgmine aasta äh, on, äh, mis puudutab läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga, sama edukas. nii et äh, õppisime seda, et me peame pidama läbirääkimisi, me peame teineteisega rääkima Lissaboni leping, kaasotsustamismenetlus, see ei ole liiva jooksnud, me oleme väga palju saavutanud. ja Euroopa Parlamendi tõhustatud roll öö, tähendabki ju seda. suur tänu! ja nüüd äh, sotsiaaldemokraatide nimel Elisa Ferreira, palun. mina räägin inglise keeles sellepärast, et äh, ma arvan, et nii on kergem ja tahaksin tänada teid tehtud töö eest. nagu te teate, mina ise tegelesin ka äh, selle nõndanimetatud kaksikpaketiga ning tahaksin äh, kiita takka härra Koosessile. tahaksin tänada teid äh, ja teie personali, teie töö, teie kannatlikkuse eest, me tõesti saavutasime nii mõndagi ja te lootsite, et me saame asjadega teie eesistumise ajal täiesti ühele poole. kui meil see päris ei õnnestu, siis peaaegu õnnestus see ikkagi. nii et äh, pisikesed äh, lihvimised lõpus äh,, mõningad äh, põhjenduspunktid, läbivaatamisklausel äh,, äh ja komisjoni selge avaldus jah, see peaks aitama meil tagada seda, et meil on mingisugune garant, garantii, et selles osas, kuidas riikide võlgadega tegeletakse ja kuidas neid lihtsalt ei jäeta kõrvale, et kõik see aitab liikmesriikidel majandusdünaamika äh, madalseisu ajal siiski äh, leida vahendeid, mis euroalal äh, pisut kasvu soodustaksid. kuid suur tänu teile, olen te nõus, me oleme saavutanud palju. kuid nüüd on teie eesistumine jõudnud lõppjärku. Te saate teha kokkuvõtteid juba, tahaksin täna, tahaksin äh, seejuures rääkida vii-, esimesest punktist teie ettekandes. kuidas ECOFINis sellise väga lihtsa asjaga tegeletakse nagu kui me majanduse poolaasta käigus teeme soovitusi, see on uus protseduur, kus tehakse liikmesriikidele soovitusi ja kui neid soovitusi ei järgita, siis liikmesriikidel on probleemid ja neid tuleks sanktsioneerida. milline on siis ECOFIN-i reaktsioon, kui näete, et kõik prognoosid, mida teie teete soovitustega seoses äh, üldse ei äh, osutu tõeseks kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Kreekale ennustati null koma seitse majanduskasvu, samal aastal tegelikult osutus see miinus kuus koma üheksaks kahe tuhande kaheteistkümne aasta jooksul prognoositi üks koma üks protsenti majanduskasvu, aga lõppkokkuvõttes osutub see siiski miinus kuueks protsendiks. Portugal kaks tuhat üksteist prognoositi null koma seitse protsenti majanduskasvu aga reaalselt tulemus oli miinus üks koma seitse protsenti. kaks tuhat kaksteist ehk siis käesoleva aasta prognoositi majanduskasvu pluss null koma kaheksa ja tõenäoliselt äh, tegelik äh, majanduskasv oli miinus kolm koma kolm protsenti. nii et äh, euroala prognoos kahe tuhande kaheteistkümneks aastaks on pluss null koma viis protsenti, aga tegelik majanduskasv tõenäoliselt miinus null koma neli riigid, kes on pidanud oma soovitustest kinni, äh, siis ja kui me räägime siin majanduse juhtimise protsessist, ma praegu rääkisin küll kõik konkreetsetest riikidest, aga see puudutab kõiki riike, põhimõtteliselt öeldi, et kui sa riigile tehtud soovitustest kinni ei pea, eh, siis sind sanktsioneeritakse, aga kas pärast eh, pöördutakse tagasi ja hinnatakse nõukogus ka Euroopa Liidu eh, tehtud soovituste kvaliteeti, see ei ole suunatud otseselt teile, vaid, vaid ECOFINile üldisemalt, kas ECOFINis räägitakse sellest? kas te vaatate üksteisele otsa ja küsite, et miks asjad ei toiminud ähm, või jääte selle juurde kindlaks, et, äh, et ehkki äh, tulemused on äh, kolm-neli korda prognoositavast halvemad, oli kõik kenasti. me ei saa ju nõuda põhimõtteliselt, et kodanikud tooksid suuri ohvreid selleks, et saavutada tulemusi ja need tulemused ei tule mitte kunagi see on poliitiliselt väga delikaatne küsimus ja seetõttu, kui me anname, oleme siin sõprade seltsis, tahaksin ma tõesti teada, kuidas Ecofin äh, selliseid arenguid äh, hindab ja, ja põhjendab. Thank you for your question and a very straight suur tänu selle väga otsese küsimuse eest ja väga lihtsa küsimuse eest tegelikult. Teil on õigus, teil on õigus kõige osas, mida te ütlesite peaaegu, tegelikult on päris piinlik kohe äh, teha selliseid prognoose ja, ja siis, kui tegelikult näitajad osutuvad nii kaugeteks tehtud prognoosidest. kuid äh, samas tegemist on olnud väga ebastabiilse olukorraga ja see näitab, suurepäraselt, kui üldse miskist ta näidata saab, kui oluline on, et Euroopa Parlament, komisjon ja nõukogu reageeriksid kiiresti, nii et äh, me saaksime tõesti leida vastuseid kõigile sellistele küsimustele, tõesti. peaaegu piinlikkust tekitav on see lõhe peaaegu positiivsete prognooside vahel ja selle äärmiselt negatiivse reaalsuse vahel minu napid kogemused eesistumise ajal ECOFINis on õpetanud mulle üht. kui kakskümmend seitse finantsministrit suudavad istuda ühe laua taha ja arutleda nendest teemadest, siis äh, lõpuks see lahendus ka leitakse. jah, selles protsessis on tehtud vigu. vigu, Äh, mida me saame parandada kõigi Euroopa kodanike hüvanguks äh, aja jooksul. kui prognoosi tehti, et majanduskasv on null koma viis protsenti ja tulemuseks on äh, hoopis üks või kaks protsenti miinus üks või kaks protsenti, sellised vead, neist on võimalik õppida ja Euroopa üks õppetund meile ongi see, et me võime oma vigadest õppida ja ECOFINis me seda teemegi. Good... soovin teile tõesti väga häid jõule ja väga head uut aastat. ja loodan, et äh, selline lähenemine on ECOFINis järgmisel aastal ka valdav, Euroopas on seda väga vaja, vastasel korral muutub kõik ideoloogiliseks aruteluks ja mitte loogiliseks mina usun objektiivsetesse arvudesse ja majandusteadlasena usun ma mudelitesse, kui mudelid ei toimi, siis tuleb neid äh, kohandada, korrigeerida, sellepärast et kui nad ei toimi ja me ei korrigeeri neid, siis äh, poliitiliselt äh, ei ole see retsept enam jätkusuutlik. ka mina omalt poolt tänan teid. soovin teile samuti häid pühi ja ka kõigile siin parlamendis häid pühi. vabandan oleksin pidanud äh, ka tänama teid eraldi selle eest, et te olete meie eesistumise saavutuste äh, üle nii lahkeid äh, kiidusõnu öelnud ja me tõesti hindame seda kõrgelt. suur tänu, härra minister, ja suur tänu teile ka selle vastuse eest Liisa küsimusele, mis oli värskendavalt aus ja otsekohene. jah, eks mudelid on rasked praegusel ajal, aga ei ole mõtet siiski teeselda, äh, et need mudelid toimiksid, kui ähm, kõik näitab otse vastupidist. Alde ja Olle Schmidt, palun. suur tänu, proua esinaine. Alde ja liberaalid demokraadid tahavad tänada teid ambitsioonika eesistumise eest viimase kuue kuu jooksul ja ja ma arvan, et eks need algused ole konarlikud kõigi jaoks. aga ka lõpp läheb tavaliselt hästi. aga ma tahaksin rääkida natukene sellest, mida ei ole hästi tehtud ja mis puudutab äh, direktiivi küsimust, mis jäi toppama, äh, investeerimissüsteemi ja ähm, investeerimissüsteemi ja äh, direktiivi, mis jäi toppama ja meil on tõesti investeeringuid vaja ja erainvesteeringuid Euroopasse, see on üks asi ja siis veel, ECOFINil polnud õigus ka Euroopa Keskpanga soolise tasakaalu küsimuse osas ja võib-olla me ei peaks kasutama äh, sõna kummitab, äh, aga igal juhul äh, te, see ei jää võib-olla teid kummitama, aga see jääb omamoodi kummitama Euroopa Keskpanka ja kolm küsimust. stabiliseerimismehhanismi see peasekretär Klaus Regling ütles eile või täna Saksa ajalehes, ühes Saksa ajalehes, et et kriis jätkub kolm-neli aastat veel ja umbes kolme-nelja aasta pärast on riigid taas rööbastel. see on üsna optimistlik. kuulates teid, ei jäänud mul nii optimistlikku muljet. miks te arvate, et Klaus Recklingil on põhjust selliseks optimismiks? ja teine küsimus, ühtne järelevalvemehhanism meil on äh, riigid, kes on äh, selle mehhanismiga liitunud, kes on pooleldi liitunud, mõned on aga täiesti väljaspool. see võib olla millegi äh, toreda algus, me kõik tahaksime seda öelda. aga võib ka arvata, et see on millegi halva algus. et see on allakäigu algus, et Euroopa lõhed hakkavad üha süvenema. ja võib-olla te võiksite rääkida meile natukene ECOFINis toimunud aruteludest ja kas tõesti need teemad äh, üldsegi kajastusid aruteludes? minu jaoks ei räägi me siin mitte ainult pangandusliidust, vaid äh, hoopis millestki muust. ja viimane minu küsimus puudutab Lätit. kas te olete rääkinud äh, Lätist? ja Läti võimalustest euroalaga liituda järgmisel aastal või kahe tuhande neljateistkümnenda aasta esimesel jaanuaril. jah, härra minister, äh, Olle Schmidt äh, on investeeri-, äh, investorite hüvitiste äh, raportöör ja hääletasime oma esimese lugemise seisukohti, kuid nõukogus ei ole asjadega paraku kuskile jõutud. alustan teie küsimustele vastamist tagurpidi ja alustan Lätist. nii palju kui mina tean, siis ECOFIN-i tasandil ei ole Lätist räägitud ei ole räägitud sellest, kas Läti liituks euroalaga. seda teemat ei ole käsitletud. vähemalt äh, meie eesistumise ajal. see on lihtne vastus. mis puudutab aga ühtset järelevalvemehhanisme ja neid nii-öelda seesolijaid ja väljajääjaid, tõesti selle teema puhul äh, tuleb meil leida õige tasakaal. see ei ole, see ei ole mehhanism, mis oleks loodud nende jaoks, kes on süsteemis sees või nende jaoks, kes on süsteemist väljas. see on loodud kõigile. süsteem on nii laiapõhjaliselt üles ehitatud, et see mehhanism saab toimida kõigi jaoks. kõigi jaoks, kes äh, on euroalal kes soovivad euroalaga liituda ja kes on väljaspool euroala. praegu ma arvan, et äh, mehhanism, nii nagu seda kavandatakse, suudab kõiki osapooli, mõlemaid osapooli rahuldada. ja pärast äh, seda läbirääkimiste maratoni jõutigi järeldusele, et selline mehhanism on võimalik, see on saavutatav, kuid selle jõustumiseks on siiski veel palju tööd ära teha. komisjoni raport hõlmas väga paljusid erinevaid valdkondi, ähm, toodi välja mitmesuguseid kaitsemeetmeid, mis on kõigi jaoks vajalikud aga töö ei ole lõppenud, üksikasjade tasandil on veel jäänud palju ära teha ja nagu me kõik teame, need üksikasjad võivad olla kõige keerulisemad mõnikord. kõik on ECOFIN-i koos, kohtumistel näidanud üles head tahet ja ma usun, et kui seesama hea tahe öö, äh, ka veel tulevikus elus on, siis äh, jõutakse kõikide jaoks äh, sobiva lahenduseni ja sellega jõuangi esimese küsimuse juurde, mis puudutas äh, Klaus Recklingi kommentaare. Klaus Reckling, nagu me teame, on äh, tõesti väga tõsine inimene, äh, väga auväärt isik, väga suutlik, võimekas inimene ja ma austan tema seisukohti, tema optimistlikku seisukohti, ma tahan uskuda, et tema, kes teab äh, Äh, rohkem kui suurem osa meist, äh, et temal on õigus, et kolmest ja neljast aastast piisab meie majanduse taastumiseks. aga viimased kolm-neli aastat äh, rahvusvaheliselt on olnud üks kõige raskemaid aegu maailma rahanduse ajaloos. ja sellega kaasnevad sageli veel teised sotsiaalsed kõrvalekalded. Klaus Reckling rääkis sellest ka, kuid ka mina usun, et äh, ühel heal päeval paistab tunneli lõpust valgus. Euroopa on kindlalt ja enesekindlalt äh, kõiki meie teele paisatud probleeme lahendanud ja võib-olla ühel teised mandrid, teised piirkonnad maailmas vaatavad seda, hindavad seda, mida Euroopa on teinud puudujääkide kõrvaldamiseks ja nad lähtuvad meie eeskujust. ja võib-olla siis Klaus Recklingile äh, viidatakse kui äh, lahenduste esimesele väljapakkujale kes lõpuks nägi äh, selle raske perioodi lõpus äh, helgemat aega. ja teie esimene märkus, mis käsitles investeerimist ja investorite kaitset investorite kompenseerimise süsteem on seotud ähm, hoiuste tagatiste süsteemiga ja kriisihalduse temaatikaga, millega praegu tegeletakse. me peame kõigepealt kriisihalduse toimiku vallas edasi liikuma ja alles siis saame jätkata investori kaitsega. suur tänu! Uh, tänan. järgmisena Rodik Ratsa Rahvapartei nimel, palun. suur tänu, esinaine, härra minister. ja jätkan sealt, kus teie pooleli eile jäite ja mida kolleegid ütlesid, tahan esitada spetsiifilise küsimuse mis on seotud äh, eelarvete saneerimise programmidega. Te otseselt või kaudselt olete öelnud, milliseid äh, järeldusi me võiksime teha nende kohandamisprogrammide läbiviimisest ja senistest edusammudest ja ma tahaksin küsida teie käest, et kas ECOFINis äh, arutatakse neid järeldusi mida oleks võimalik rakendada ka teistes riikides, ka Küpros on ju nüüd osa sellest menetlusest. kas on äh, võimalus äh, kasutada ära olemasolevaid järeldusi? ja edasi, maksupoliitika harmoneerimine. kas Küprose eesistuja on selle teemaga tegelenud? me oleme ju täheldanud, et me peaksime maksustamist tugevamalt äh, harmoneerima aga samas on tegemist äh, vahendiga, millega edendada majanduskasvu. Portugal äh, üritas äh, seda teha, pannes ettevõtetele madalama maksumäära, et elavdada Portugali majanduskeskkonda. kas teil on selle kohta ka kommentaari? ECOFIN-i tasemel me ei aruta selliseid detaile, mis on seotud äh, maksuküsimuste konkreetsete riikidega. ECOFIN-i tasemel me arutame põhimõttelisi küsimusi, näiteks seda, kuidas äh, pakkuda abi programmi riikidele. mis puudutab Portugali, siis programm koostati juba mõnda aega tagasi kord kvartalis toimub äh, ülevaatamine, siis äh, mõõdetakse edusamme, tehakse kohandusi, pakutakse välja uusi meetmeid, äh, esitatakse uusi ettepanekuid ja enamasti nende küsimustega tegeletakse troika tasemel ja ECOFIN-i jõuavad need küsimused heakskiitmiseks. ECOFIN ei algata selliseid küsimusi, nagu teie mainisite, näiteks maksundusküsimusi. ja mis puudutab äh, Küprost, siis äh, praegu on äh, käimas ettevalmistusprotsess. me ootame ekspertide raportit, et oma töödega lõpule jõuda ja ka sellega seotud küsimusi ECOFIN-i tasemel ei ole tõstatatud. suur tänu ja järgmisena sotsialistdemokraatid, meil on Rado Dominici, palun. suur tänu, esinen, räägin itaalia keeles ma usun, nii nagu te ütlesite, härra minister et äh, reitinguagentuuridega saadud kogemused, nagu ütles ka kolleeg Kuzess, olid väga märgilised. seda eriti just Küprose eesistumise ajal. meil oli mitmeid raskusi, nendega tuldi ka teataval määral toime, aga sellest ma ei tahaks rääkida ei tahaks rääkida ka kokkuleppe sisust, mis sõlmiti pärast pikaajalisi läbirääkimisi. mina tahaksin äh, lühidalt äh, kommenteerida nõukogu tööviisi. tahaksin äh, rääkida nõukogu rollist, funktsioonist, esitada ühe küsimuse ja teha ka ühe ettepaneku. ja ettepaneku võin kohe teha lähtudes äh, kogemustest, mis me saime läbirääkimistelt reitinguagentuuride teemal, võiks äh, Küprose eesistuja oma järeltulijatele ja võib-olla ka kogu nõukogule edastada teatava kriitilise seisukoha. täpsemalt tuleks tutvustada saadud äh, kogemusi. ma rääkisin nõukogu tööviisist läbipaistvusest jääb vajaka. kõik on äh, ebaselge, varjatud ja edasi poliitilise tahte paikapanemine nõukogus. kes äh, otsustab äh, ära need läbirääkimispunktid teiste institutsioonidega, näiteks Euroopa Parlamendiga, kas need on valitsuste esindajad, diplomaadid, eksperdid? ja meil on ka kommunikatsiooniprobleem. kuidas äh, nõukogu suhtleb nii-öelda välismaailmaga, kas teil on tõlkeprobleeme? kas te ei saanud aru? hästi. ja siis on veel äh, üks ähm, üldisem probleem, mis seisneb järgnevas. meil on vaja nõukogus äh, rohkem läbipaistvust. ja kui me pidasime läbirääkimisi reitinguagentuuride teemal, siis ähm, jah, ma pean ütlema, et ma ähm, äh, sain äh, suhteliselt äh, karmid kogemused ja nõukogu on minu arvates põhitakistus Euroopa integratsiooni teel, aga sellest ma ei taha praegu rääkida. ma tahaksin rääkida tööviisist, lähtuvalt sellest kogemusest, mis ma sain. ja siis äh, tahaksin rääkida ka reitinguagentuuride teema sisust ma kohtasin Küprose saadikut Kornelia, me esitasime endile sama küsimuse. me rääkisime reitinguagentuuridest ja miks siis oli nii keeruline teha koostööd Euroopa valitsustega, aga sellepärast, et need äh, valitsused äh, võtsid äh, kriitiliselt sõna reitinguagentuuride teemal, aga kui jõudis kätte vajalik hetk võtta vastu olulised otsused, siis äh, äkki tõmbasid need valitsused käsi piduri peale. ja meil olid äh, suured raskused ähm, läbirääkimiste edasiviimisel. ja ma tahaksin siinkohal teada, kas Küprose eesistuja on jätnud äh, oma järeltulijatele, järgnevatele eesistujatele teatud äh, pärandi, mis aitaks meil mõningad nõukogu tööga seotud äh, probleemid ära siluda, eriti just, mis puudutab reitinguagentuuride teemat. tänan tean teie isiklikku seisukohta selles osas, mis puudutab nõukogu rolli. aga te peate loomulikult äh, arvestama sellega, et äh, eesistuja saab oma mandaadi liikmesriikidelt. diplomaadid äh, saavad omad juhised valitsustelt ja seetõttu eesistuja lihtsalt koordineerib liikmesriikide nimel. Te esitasite ka küsimuse, mis puudutas demokraatlikku legitiimsust otsuste tegemise protsessis vastus oleks, et äh, demokraatliku legitiimsuse tugevad mehhanismid on äh, vajalikud. detsembri ülemkogul lepiti kokku, et äh, liikmesriigid kaasavad riiklikud parlamendid majandus- ja rahapoliitika edasiarendamisesse lähtuvalt äh, stabiilsus koordineerimise juhtimislepingu artiklist äh, kolmteist ja protokolli üks selles lepingus äh, sätestab, et koostöö riiklike parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel tugevneb nii et Euroopa Parlament ja riiklikud parlamendid äh, peavad paika panema, kuidas oma tööd äh, korraldada, kuidas panna paika omavaheline kommunikatsioon. ja seda kõike selleks, et käsitleda teemasid nagu majandus- ja rahaliit. loomulikult meil tuleb veel äh, palju ära teha kommunikatsiooni valdkonnas, nii et mõlemad institutsioonid jõuaksid äh, demokraatliku legitiimse lähenemiseni. ma austan teie isiklikku arvamust äh, nõukogu osas, aitäh! suur tänu! tundub, et rohkem Rahvaparteist keegi sõna ei soovi, siis edasi Anni Podimata sotsiaalside demokraatide nimel, palun suur tänu, minister, te võite mulle vastata inglise keeles. aga kuna meil on äh, harva eesistuja kreekakeelne, siis lubage mul esitada siiski küsimus kreeka keeles. kõigepealt äh, omalt poolt ka tänan teid ja õnnitlen teid äh, Küprose eesistumisaja puhul ja tänan teid selle rolli eest, mis te andsite Euroopa Parlamendile Te käsitlesite koos meie komisjoniga väga olulisi teemasid. mina olen finantstehingu maksu raportöör ja ma tahaksin teile sellega seoses öelda, et me küll saavutasime sisulise kokkuleppe, aga sellegipoolest tuleb täheldada, et äh, Küprose eesistuja tegi äh, olulisi edusamme koos meiega äh, sellel teemal, olgugi et palju on veel ka teha. kolleeg äh, Rodi Kratsel on täiesti õigus, kui ta ütleb, et maksustamine on vahend, mis võib täita katalüsaatori otstarvet, et luua sotsiaalselt õiglasem süsteem või äh, stimuleerida rahvamajandust. kas te olete minuga nõus selles osas, et meil oleks vaja ühtlasemat äh, maksuraamistikku täpsemalt? meil oleks vaja süvendatud äh, fiskaalliitu ja see käib käsikäes maksutingimuste harmoneerimisega. kas teie arvates tuleks panna paika siduvad reeglid äh, maksudest kõrvalehiilimise vastaseks võitluseks, kas meil peaks olema ka hoiuste maksustamisel ühine baas? suur tänu heade kommentaaride eest äh, eesistuja töö teemal. tuleb äh, tõdeda, et väikse riigina Aksus Küpros selle ülesande kallale reserveeritult. tekkis küsimus, kas me tuleme toime, aga protsessi käigus me õppisime, et kui keskenduda teemale, kui uskuda Euroopa kontseptsiooni, kui kasutada ära teiste liikmesriikide poolne tuge, mida me saime palju, siis on võimalik saavutada ka palju, sama palju kui äh, mõni teine riik oleks saavutanud, seda me õppisime viimase kuue kuu jooksul. ja suur tänu veel kord teile heade sõnade eest sel teemal. ja mulle meenus veel üks asi seoses härra Kosessi küsimusega kuue kuu jooksul me õppisime muuhulgas seda, et meie inimesed äh, said Euroopaga lähedasemaks ja see on väga põhjapaneva tähtsusega teema. kui me tahame olla eurooplased, siis meil peab olema ühine alus, me peame uskuma samadesse väärtustesse ja ma arvan, et äh, kuuekuuline eesistumisaeg meie jaoks just tõi esile need ühised väärtused ja pani kõik mõistma asja sisu. kuus kuud oli meie jaoks piisav aeg, et äh, uskuda, aru saada nendesse väärtustesse rohkem kui kunagi varem ja siin me jõuamegi ühiste väärtuste, ühiste lähenemiste juurde. ühine lähenemine maksustamisele näiteks. jah, see on üks äh, variante, aga seda ei saa teha isoleeritult. näiteks ühise määra kaudu. otsemaksustamine on juba harmoneeritud. nagu te teate, siis äh, maksuküsimustes on vaja ühehäälsust, kui me soovime midagi muuta. ühine alus võiks olla aga seda kõike tuleb vaadata riikide ja majanduste kontekstis. see ei ole ainus faktor, mis paneb paika majanduse arengu või majanduskasvu. maksundus ei ole ainuke määraja, aga me peame harmoneerima nii palju kui võimalik. ja seda protsessi on edasi viidud juba aastaid, palju tööd on tehtud, palju on veel teha, aga tuleb arvestada iga riigi eripäradega. me oleme sama teinud ka teistes küsimustes. ühine lähenemine on vastu võetud ja isegi kui vaadata SSM-i, millest me rääkisime eelmisel nädalal, siis otsused võeti vastu, aga niimoodi, et arvestati kõikide huvidega, ükskõik, kas nad on sees või nad on väljas. jah, ma arvan, et palju tööd tuleb veel ära teha, aga põhi väärtustest ähm, peetakse kinni ka maksundusvaldkonnas, aitäh! suur tänu! Antolin, sotsialistide demokraatide nimel, palun! suur tänu! ma olin kalanduskomisjonis äh, kui te tegite sissejuhtava sõnavõttu, ma pidin kalanduskomisjonis oma raportit tutvustama. kõigepealt tänan teid tulemast. tänan teid äh, hea koostöö eest äh, hüpoteekidega seotud reformi valdkonnas ma tahaksin rõhutada, et selles valdkonnas tuleb äh, kindlasti edasi liikuda, sest me ei tohi äh, lubada liikmesriikides äh, selliseid hüpoteegiprobleeme, nagu meil on minevikus olnud. suur tänu kommentaari eest ja kindlasti me hüpoteegireformi küsimuse anname edasi Iiri eesistujale, edastan teile ka, edastan nendele ka teiepoolse sõnumi, ma arvan, et teil on täiesti õigus. nüüd me oleme nimekirja ammendanud, kas keegi soovib sõna vaba mikrofoni raames? ja Elisa, palun. tänan, kuna võimalus on, siis võtan sõna mul on mõned äh, detailsed küsimused, mis on seotud SSM-iga. ma ei tea, kas te saate nendele vastata, aga me oleme üritanud aru saada, kuidas see toimib. meil on juurdepääs ESM-ile, mis on seotud äh, pankade otsese rekapitaliseerimisega ja see toimub siis äh, pärast seda, kui äh, pangad on äh, läinud äh, ühise järelevalvemehhanismi alla, aga on ka pangad, mis on otse EKP järelevalve all ja on teised pangad, mida kontrollivad riiklikud asutused. kas siis nüüd äh, ka need äh, pangad saavad äh, otse abi, kes on riikliku järelevalve all või saavad seda ainult need, kes on otse EKP järelevalve all. kas äh, ühed on halvemas olukorras kui teised? kas te saite mu küsimusest aru? kas seda küsimust saaksite natuke täpsustada? ühesõnaga, meil on äh, pangad, äh, kes on otse EKP kontrolli all, lähtuvalt SSM-ist. süsteemselt olulised pangad ühesõnaga neid, kes on äh, otsekontrolli, neid on umbes sada kolmkümmend. täpsustan, et EKP-l praegu ei ole otsekontrolli ühegi panga üle, praegu me räägime sellest, mida pakutakse välja. me räägime praegu süsteemist, mis hakkab jõu-, jõustuma kaks tuhat neliteist, mitte praegu. ma tean, jah. aga küsimus on selles, et kas pangad, hoolimata sellest, kas nad on EKP otsejärelevalvel või riikliku järelevalvel, et nad on võrdsel määral õigustatud ESM-i otsesele rekapitaliseerimisele või ähm, antakse neile rekapitaliseerimist erinevatel tingimustel? ma usun, et teie olete läinud äh, paar sammu meie aruteludest ette, selgitan asja. Euroopa Keskpangal saab olema õigus äh, kontrollida iga panka, mida ta soovib äh, kontrollida. pannakse paika kriteeriumid, mida nad peavad kindlasti kontrollima, need on suured pangad, need on äh, sätestanud, et äh, EKP-l on võimalus äh, võtta oma järelevalve alla nii palju panku, kui ta on suuteline kontrollima. aga see kindlasti ei hõlma kuut tuhandet äh, panka. praegu on EKP piirab kontrollitavate pankade arvu, aga kui nüüd rääkida rekapitaliseerimisest, otserahastamisest, siis äh, see küsimus äh, tuleb äh, lahendada lähtuvalt äh, spetsiifilistest juhtumitest tollel ajahetkel. praegu midagi paika pandud ei ole. praegune otsus igal juhul jätab ukse avatuks eranditele, mida on võimalik teha ka enne aastat kaks tuhat neliteist, kui SSM jõustub. sellised juhtumid peavad olema tõesti väga erilised ja nad peavad saama siis vastava heakskiidu. hästi. tundub, et me peame võib-olla pakkuma oma abi selle küsimuse täpsustamisel eh, triloogi käigus, mis muide algab ka äh, Äh, homme, nii et kõik on äh, SSM-is, äh, EKP-l on siin sekkumisõigused ja tundub, et nad võivad pangaga vajaduse korral üle võtta. ühesõnaga, suur tänu, härra minister, siia tulemast. tuleb tõdeda, et te olete tõesti täiesti oma ülesannete kõrgusel praegusel hetkel. kui ma esimest korda kohtusin teiega Küprosel, siis te olite nõus äh, võtma selle rolli äh, kanda eelkõige tehnokraadina ja mitte poliitikuna. ja nüüd äh, te olete viinud ennast kurssi eesistuja töö detailidega, mis oli kindlasti lisakoormus võrreldes äh, selle tehnilise tööga, mida te alguses äh, plaanisite teha, te olite värskendavalt äh, aus küsimustele vastates ja see näitab tihtipeale, et ähm, tehnilise eksperdi lähenemine ongi tihtipeale õige. soovin teile nüüd head puhkust pärast ähm, kogu seda SSM-i maratoni. soovin teile ilusaid jõule, head uut aastat ja kordan veel kord üle, et äh, homme hommikul algab äh, koosolek üheksa null null saalis kaks kuu kaks, mitte siin. käesolevaga on koosolek lõppenud.